Monsieur le Président de la Commission. lugupeetud komisjoni president, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, esimees Gualtieri, lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt paluks vaikust. tegemist on väga olulise koosolekuga, avaliku koosolekuga, ma tervitan äh, siin äh, ka avalikkust ja meid äh, kantakse üle ka internetis ehk äh, kogu maailm vaatab meid. ja kahjuks põhjustel, mida igaüks teab ja mõistab, alustame me teatava hilinemisega, ma tahaksin tänada president Junckerit ja Pierre Moscovicid, et nad nõustusid veerand tunni võrra äh, algselt äh, pla-, äh, kella kümneks äh, plaanitud koosolekut edasi lükkama veerand tunni võrra, ehkki tegelikult on, oleme hiljaks jäänud isegi pool tundi ja me üritame oma tööd võimalikult hästi korraldada, et me saaksime kõik ära teha nii, nagu plaanitud ja et me saaksime sõna anda kõigile kõnelejatele, kes ähm, plaanis on olnud. ma tahaksin tänada südamest eriti president Jean-Claude Junckerit, tegemist on esimese korraga, ma olen parlamendis juba pikka aega ja ma ei usu, et parlamendi eelneva töö jooksul oleks me näinud presidendi kom-, komisjoni presidenti, kes tuleks kahe komisjoni ette, majanduskomisjoni ette, keda juhib Roberto Gualtieri ja taksokomisjoni ette, üldiselt tuleb äh, komisjoni president äh, täiskogu äh, ette või fraktsioonide või komisjonide ette ja see rõhutab loomulikult, kui oluline see teema on. see on loomulikult seotud niinimetatud Luksemburgi lekete skandaaliga ja parlament soovis anda oma poliitilise vastuse sellele, luues ajutise komisjoni, taksokomisjoni, kes mm, töötab käsikäes majanduskomisjoniga, meil on äh, kahekordne mandaat, esmalt uurida seda, mis toimub teatavates liikmesriikides või tegelikult kahekümne kaheksas liikmesriigis, äh, lisaks äh, nendele juhtumitele, millest oli juttu seoses Luksemburgi lepetega, ähm, selles osas, mis puudutab ettevõtete kasumi maksustamist ja, ja Äh, halduspraktikat, mis seondub äh, kasumi maksustamisega ja äh, selle teabe kogumise tulemusena tulla välja konkreetsete ettepanekutega. paralleelselt Euroopa Komisjon on ka väga kiiresti tegutsenud ja väga oluline on, et nüüd, kui me oleme välja töötanud oma raporti projekti ja kui me oleme viimistlemas oma lõplikke järeldusi, oleks meil võimalus Euroopa Komisjonile tutvustada oma äh, raporteid ja ettepanekuid. ma tänan ähm, koostöö eest äh, volinik äh, Moskovitsiit ja proua Vestageri, kes, kellega me arutelu peame kohe pärast seda kohtumist ja ma tahaks teile rääkida ka sellest, milliseid probleeme on olnud parlamendisaadikutel teatavatele dokumentidele ligipääsu saamisega, mis on tulnud erinevatest ähm, erinevatelt firmadelt. oluline on, et me säilitaks poliitilise surve ja et me võimalikult kiiresti tegutseks, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki võtaks vastu sellised maksustamisalased õigusaktid, mida meil on vaja, et valitsused viiksid läbi vajalikke reforme, eelkõige nende ettepanekute alusel, mida komisjon on teinud ja mis tõenäoliselt äh, suur, mida tõenäoliselt suure häälteenamusega korratakse ja suures ulatuses äh, korratakse üle ka meie raportis, nüüd ma annan sõna äh, esimees Gualtierile, kes meie kohtumise esimest osa juhatab, võttes arvesse seda, et meil on suhteliselt vähe aega, teeme me ettepaneku, et meil oleks kaks sõnavõtuvooru, esimene sõnavõtuvoor võimaldaks kõigile eh, fraktsioonide koordinaatoritele sõna võtta kaheks minutiks ja siis oleks võimalik eh, anda meie külalistele vastuseid. härra president, härra eh, esimees, palun. aitäh, ma tahan samuti omalt poolt tervitada volinik äh,, president Junckerit ja volinik Moskovissiid, et nad tulid siia äh, võtsid äh, vastu meie kutse korraldada selline väga oluline arvamuste vahetus. majanduskomisjon teeb väga head koostööd taksekomisjoniga, kes äh, teeb väga olulist ja väga head tööd. me, äh, meie omalt poolt teeme tööd õigusloomelise poolega nende teemadega, mille osas on, ähm, on juba langetatud õigusloomelisi otsuseid, mis ja meil on ka õigusloomeline omaalgatuslik raport äh, koostamisel ja ma alati olen hinnanud seda, mida ütles president Juncker, et tegemist on poliitilise komisjoniga. see on äh, uus ja oluline asi, see on väga oluline äh, konstitutsiooniline areng ja ma arvan, et selle komisjoni uus iseloom äh, väga positiivselt mõjutab ka neid suhteid, mis meil minu arvates peaks olema ähm, seoses parlamendi ähm, ähm, omaalgatusliku õigusloomelise raporti ja komisjoni rolliga, nii et ma tervitan väga tegevuskava. Te olete näinud, et meie omaalgatuslikus äh, õigusloomelises raportis äh, on meie ettepanekud isegi veel ambitsioonikamad ja me loomulikult ootaks, et komisjon äh, tõsiselt kaaluks neid ettepanekuid. suur tänu ja nüüd alustame oma koosolekut ja annan sõna komisjoni president Jean-Claude Junckerile, palun. Euh, aitäh. aitäh, härrad esimehed, raportöörid, lugupeetud volinik president Lamassoor ütles, et äh, ei ole tavaks, et äh, komisjoni president äh, komisjoni ees esineb, kuid minu arust on see täiesti normaalne, sest maksupettuste vastane võitlus ja maksudest kõrvalehoidmise, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus on üheks meie valitsuse aja prioriteediks nii et seetõttu on äh, täiesti normaalne, et me siin äh, maksudega tegeleva komisjoni ees äh, parlamendis esineme. kümme, üks kümnest prioriteedist komisjonil on just maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus me leiame, et äh, siseturg äh, ei äh, ole lõpule viidud enne seda, kui on likvideeritud vastukäivused maksunduse vallas, eriti just ettevõtete maksustamise vallas nii et seetõttu me soovime seda valdkonda enam koordineerida ja harmoneerida. see on äh, ka testiks meie poliitilisele tahtele selle eesmärgi poole liikuda. ma ei avastanud maksuvaldkonda sugugi mitte siis, kui ma sain äh, komisjoni presidendiks ja need, kes nüüd juba vaikselt äh, Äh, siin äh, naerma kipuvad äh, ja eriti need kaks rohelist parlamendisaadikut. ma olen sellealast arutelu pidanud nendega juba ka oma varem, varasematel ametikohtadel. ma ei avastanud seda maksuvaldkonda enda jaoks alles nüüd, sest kui ma lähtun enda koduriigi kogemusest, siis tegelesin ma samuti põhjalikult nende teemadega. kui ma olin äh, üheksakümne esimesel aastal ECOFIN-i esimeheks, äh, juhatajaks, siis äh, ma veensin teisi liikmesriike harmoneerima käibemaksu ning aktsiisi valdkonda ja see käis vastu väga paljude teiste riikide soovile tollal ja britid otsustasid, et äh, maksuvaldkond kindlasti ei peaks kuuluma Euroopa Liidu pädevusse. Ecofin üheksakümne seitsmendal aastal äh, tuli välja ebaõiglase konkurentsi vastaste meetmetega Äh, samuti, samuti tahaksin tähelepanu juhtuda hoiuste ning pangandussektori, äh, sektorit reguleerivatele meetmetele, mis ECOFINis on vastu võetud. ECOFINis ning ülemkogus kahe tuhande viiendal aastal ma äh, juhatasin seda, et loodaks majandus- ning rahanduskomisjon mis tegeleks siis rahanduse ja majandusküsimustega üldisemalt. kahe tuhande viiendal aastal ei saatnud meie jõupingutusi äh, edu, siis äh, oli küll kahe tuhande viiendal aastal mitmete liikmesriikide vastuseis, kuid samas suur toetus parlamendi poolt äh, ja tulin selle äh, rahanduskomisjoni komitee ettepanekuga ka hiljem uuesti välja. ma ei mäleta täpselt, kes oli pool, kes oli vastu, kuid igal juhul see ähm, teoks ei saanud, kuid äh, kindlasti maksuküsimustele on pööratud sama palju tähelepanu Euroopa Liidus kui ka teist, kui teistele küsimustele ja minu eesmärgiks on alati olnud, et rahanduskomitee mm, asutatakse, mis äh, siis äh, erinevate käitumiskoodeksitega selles valdkonnas äh, tegeleks ja valimiskampaania ajal, kui tõin välja enda poliitilised teeviidad, siis äh, tõin esile ka maksupettuste vastase võitluse. ja eelmisel aastal äh, tõime välja ka maksuvaldkonna kui ühe strateegilise valdkonna, seda just äh, hargmaiste ettevõtete maksustamise aspektist. ma olen niisiis äh, tegelenud maksuküsimustega äh, ja te teate kõik ka sellest uurimisest, äh, sellest kohtuvaidlusest, mis praegu veel käimas on ja volinik Vestager vastutab selle teemaga tegelemise eest komisjonis, tal on selles osas suur autonoomia selle teemaga tegelemisel. ma ei sekku sellesse menetlusse isiklikult sest konkurentsivolinikul on, nagu ma ütlesin, väga suur autonoomia selle teemaga tegelemisel ja samuti on sõltumatu uurimine minu enda koduriigis ja olen äh, siis väga äh, selgetel eetilistel põhjustel ise sellest äh, menetlusest kõrvale astunud volinik Moskvis, Moskovitsil ja minul endal sellest hoolimata on kohustus maksuvaldkonnas äh, julgeid samme astuda, võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, kui räägime koordineerimisest või harmoveer-, äh, harmoneerimisest selles valdkonnas, siis need on põhilised märksõnad maksualased eelotsused, äh, selles osas äh, tuli äh, volinik Moskovici kabinet välja ettepanekuga ja loodame, et Luksemburgi, Luksemburgi eesistumise ajal on võimalik see seadusandlik akt ka oktoobrikuus vastu võtta. maksualased eelotsused, mis annavad ettevõtetele teatud äh, prognoosid, teatud ettenähtavus, see on täiesti äh, lubatav, kuid äh, on võimalik seda meedet ka kuritarvitada ja me peaksime siis selle valdkonna piisavalt hästi kaardistama ja piiritlema, et kuritarvitusi ei esineks. ma olen seda kava teie ees esitlenud ja ka Brisbane'is G kahekümne kohtumisel olen seda esitlenud, seda kõike ei saatnud äh, ka suured äh, entusiasmipuhangud, kuid äh, see on meie kohustus selle teemaga edasi liikuda, enda töö tasandil. see ülesanne, mis meie ees seisab, puudutab siis eelkõige ettevõtete maksustamist ja meie maksubaasi konsolideerimist Euroopa Liidu tasandil. meie ees on kohustus majanduskasvu soodustada, investeeringuid äh, soodustada ja peaksime erilist tähelepanu pöörama selle valdkonna arengule Euroopas, see ettevõtete maksustamine ei tohiks kindlasti olla piduriks majanduskasvule ja tööhõive kasvule, vaid see peaks vastama täielikult siseturu huvidele. see süsteem, mida me praegu näeme, see on muutunud äh, arusaamatuks ja ebaõiglaseks, on need, kes kaotavad, sest äh, just selle ebaõigluse ja aru, äh, mõistetamatuse tõttu ja need, kes sellest võidavad, sest see annab võimalusi erinevat, end erinevate rahvu-, riiklike reeglite taha peita ja neid ära kasutada enda kasuks. ja seetõttu me peaksime midagi ette võtma, erinevad ähm, äh, hargmaised ettevõtted äh, on juba välja kujundanud väga äh, keerukad meetmed enda kasuks neid reegleid ära kasutada, kuna erinevates riikides on erinevad normid, erinevad reeglid maksu vallas, erinevad administratiivne, administratiivtavad ja me peaksime korra sisse seadma sellesse valdkonda, nii et just selle mõistetamatuse ning äh, ebaõigluse tõttu kogu see süsteem on meie jaoks muutunud aegunuks ning ka kulukaks. nii et meil on vaja uut vahendit selleks, et äh, võidelda selle ebaõigluse vastu, maailm on üleilmastumas äh, Äh, digitaliseerumas äh, ja seetõttu me kindlasti peame midagi ette võtma selleks, et liikmesriigid palju tihedamalt teeksid omavahel koostööd ja me näeme tegelikult praegu tekkimas ülemaailmset võitlust maksude optimeerimise vastu ning maksupettuste vastu. ja samuti äh, maksubaasi õõnestamise ja kasutamise, kasumi nihutamise vastast võitlust, selliseid jõupingutusi näeme me kõikjal maailmas, nii et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid sellise ühenduse tasandil äh, vettpidava süsteemi välja töötama me kõik äh, oleme osaks sellest samast siseturust ja seetõttu peaksime kasutama neid äh, hoobasid, mis meie kasutuses äh, on, et välja töötada euroopalik lähenemine, mis aitaks meil enda maksusüsteeme harmoneerida. maksualane harmoneerimine ei tähenda seda, ei tähenda seda, et täielikult konkurents kaoks selles valdkonnas, me tahame lihtsalt selged, lihtsad reeglid välja töötada. tahame lõpetada ebaausa konkurentsi selles valdkonnas. ja kui me nüüd vaatame neid ettepanekuid, mis on välja töötatud, siis siin on põhimõtted välja toodud, et kasumit peaks maksustama selles riigis, kus kasum on tekkinud. teiseks, me ei tohiks silmist kaotada ka seda, et maksupoliitika toetab meie tööhõivepoliitikat ja majanduspoliitikat üldiselt Euroopa Liidus. ja me peame tagama juriidilise stabiilsuse selles valdkonnas. oluline on, et me saavutaksime kiiresti kokkuleppe infovahetuse osas, automaatse infovahetuse osas maksualaste otsuste eelotsuste vallas, mis, millel on piiriülene mõju ja me peaksime leidma, jõudma kokkuleppele ähm, maksude alase info vahetamise osas äh, selle plaani kohaselt, millega volinik Moskovici tuli seitsmeteistkümnendal juunil välja selleks, et see valdkond muutuks ähm, läbipaistvamaks ja Pierre ähm,, härra volinik ise selgitab äh, teile, millised täpselt on elemendid selles äh, ettepanekus, ma ei hakka üksikasjalikult ise seda ettepanekut esitlema. kuid kindlasti oluline on see, et me tööd, nende töödega kiiresti edasi läheksime ettevõtete tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kehtestamisel, nii et konsolideerimine on üks põhieesmärk kuid kindlasti selle kehtestamine võtab aega ja peame nõustuma teatud põhitõdedes omavahel. esimees Alain ütleb mulle, et ma olen nüüd juba oma aja ära kasutanud. sellega ma pean siis vist nõustuma, selleks et me saaksime ka mõtteid vahetada sel teemal, kindlasti on teil ka äh, LuxLeaksi teemalisi küsimusi, äh, olen nõus äh, neid neile ka vastama, ei saa teilt ju ära võtta rõõmu neid küsimusi esitada. suur tänu, lugupeetud härra esimees Jean-Claude Juncker, härra Moskovitši, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, lugupeetud saadikud, ma proovin teha lühidalt kõigepealt eh, ma õnnitlen teid eh, selle raporti valmimise puhul või raporti eelnõu valmimise puhul, tegemist on väga suure tööga ja komisjon omalt poolt eh, töötab samuti maksuküsimustega, tegemist on meie jaoks väga suure prioriteediga. me sooda-, loodame saavutada läbimurde, nii et see töö oleks läbipaistvam, lihtsam ja kergemini mõistetav ja ma tahaksin oma mõneminutilise sõnavõtu jooksul äh, keskenduda kolmele tähtsale teemale ning alustan esimesest, mis on maksubaasi konsolideerimine, küsimus, mis on meile kõigile oluline. Teie erikomisjon toetab samuti neid püüdlusi ja seda ettepanekut. me teame, et konsolideeritud maksubaasi on arutatud mitmeid aastaid, kuid kokkulepet ei ole äh, ja seetõttu on mul väga hea meel teie ettepanekut äh, näha. Jean-Claude juba ütles, et meie tegelikkus on selline, et meil on vaja selle küsimusega töötada, et meil on vaja leida ühine lähenemisviis. meil on vaja ühist lähenemisviisi ka BEPS-i suhtes, meil on vaja koordineeritud tegevust ja liikmesriigid peavad ühiselt äh, tegutsema äh, selliselt, et võidelda maksupettuse ja erinevate kuritarvitustega. näiteks on vaja teatud definitsioone täpsustada, nagu te olete ka nõudnud. ja nii nagu teie, usun ma, et just praegu on õige aeg äh, reageerida nendele väljakutsele ja ähm, need äh, instrumendid, millest te siin räägite, on tõenäoliselt kõige tõhusamad ja kõige paremad äh, võitlemaks maksupettusega. ja seetõttu tulekski nüüd uuesti alustada läbirääkimisi liikmesriikide vahel, sest praegu on need läbirääkimised suhteliselt äh, nõiga, nõrgas seisus. mis puudutab aruandlust ja riigipõhist aruandlust, siis komisjon peab seda küsimust väga oluliseks läbipaistvuse kohta ütlen, et ka see teeb mind rõõmsaks, sest raport nõuab suuremat läbipaistvust ja seda ka maksualast eelotsuste asjus. ma tahaksin ähm, siinkohal öelda ka paar täpsemat sõna, alates äh, viimasest äh, ECOFIN-i mitteametlikust kohtumisest, mis toimus siis äh, Luksemburgis, on saavutatud suurt edu ning nüüd järgmine ECOFIN toimub kuuendal oktoobril, aga siis alles aastal kaks tuhat kuusteist ja see ei ole tegelikult vastuvõetav lugupeetud härra esimees. me kohtusime ju ka Brisbane'is, meil oli tippkohtumine ja Brisbane'is lepiti kokku, et meie lähenemisviis peab olema äh, globaalsem. Luksemburg oma eesistumise ajal on seda ka nõudnud ning loodetavasti see töö edaspidi ka nii jätkub. peale selle oleme seisukohal, et maksunduskomisjon peab Luksemburi püüdlusi toetama ja äh, üks äh, selline toetus on see, et te nõuate infovahetust. ka mina leian, et riigipõhine aruandlus peaks toimuma selliselt, et iga riik äh, avaldab need andmed ja seda teavet vahetatakse. see tooks kaasa suurema majandusliku tõhususe, see aitaks paremini toimida siseturul ning ka finantsteenuste sektoril. Jonathan Hill on sel, sel teemal samuti kõnelnud ja on öelnud, et meil tuleb omavahel ühildada kaks asja, läbipaistvus ja tõhusus, need ei ole tegelikult omavahel vastuollu minevad mõisted läbipaistvus puudutab äh, finantsteenuste sektorit Euroopas, läbipaistvus toob kaasa suurema tõhususe ja suurendab ka kodanike usaldust. ja kolmandaks äh, tahaksin rääkida äh, just nimelt tõhususest komisjon on võtnud seisukoha, et meie maksundusalane töö peab olema tõhus, ainult siis on Euroopa Liidul sellest kasu ja ka seda on arutatud mitteametlikel kohtumistel, mida Luksemburg eesistujana on korraldanud. Eh, mida siin eh, mõistetakse? kui meil on ettevõte, kes toodab eh, lisaväärtust, aga ei maksa makse või maksab neid väga vähe, siis ei ole see õige. meil tuleb võidelda näiteks topelt äh, mittemaksustamise või äh, topelt mahaarvamiste vältimisega, sellepärast et äh, selline ärakasutamine ei ole vastuvõetav. meedias räägitakse tihti kuritarvitamise vastastest ähm, sammudest, aga tegelikult ei kajasta meedia seda küsimust väga täpselt. meil on vaja tõhusat lähenemisviisi väga konkreetsete kuritarvitustega võitlemiseks ning Luksemburg peab seda prioriteediks seetõttu on komisjon ka väga tänulik äh, teie erikomisjonile selle toetuse eest, mis te olete üles näidanud. mida kriitilisemad te olete, seda parem, sellepärast et meie eesmärk on muuta praegust ebaõiglast või ebaausat maksualast käitumist. me avaldasime jaanuaris konsolideeritud maksubaasi alase uurimise, uurimuse, äh, Jean-Claude on sellest samuti rääkinud tulles nüüd rikkumiste juurde, on meil vaja ka sanktsioone ja eh, sanktsioonide alal ka koostööd, sellest on teie erikomisjon samuti rääkinud. ma ütleksin lõpetuseks, et on selge, et see, et need küsimused ei ole ammugi eh, lahendatud, need ei ole kaugeltki lahendanud, lahendatud, aga me teeme eh, koostöös seda, mis võimalik, et luua need ühtsed reeglid, mille abil maksupettustega võidelda ma tänan Jean-Claude Junckerit, tänan komisjoni ja tänan ka teie komisjoni, me püüame luua parimad tingimused Euroopale. me leiame, et suur roll on ka nõukogul, kui nõukogu poliitilist tahet ei leia, siis see töö ei liigu mitte kuhugi. poliitiline tahe on oluline, aga oluline on ka teie toetus ja teie sõnavõtud. ning ma ütleksin lõpetuseks seda, et me tervitame eh, seda üldist meelsust, eh, mida teie komisjon ja Euroopa Parlament tervikuna on üles näidanud, sest eh, ma leian, et Euroopa avalikkus väga vajab sellist suhtumist, nii et suur tänu! aitäh, lugupeetud volinik Moskva-Vici, eriti teie viimaste sõnade eest ja nüüd äh, alustame küsimuste vooruga. ja me peame väga tähelepanelikult jälgima kõneaega, kaks minutit on küsimuse esitamiseks ja kõigepealt äh, Burkhard Palts, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud vol-, äh, komisjoni president, lugupeetud volinik, aitäh, et te täna tulite siia mõlema komisjoni ette. me oskame seda väga hinnata. ma tahaksin esitada ühe küsimuse mis lähtub minu praktilistest kogemustest ja minu kogemustest saadikuna ja ma tahaksin teid, härra komisjoni president, võtta kaasa äh, mõne Saksamaa keskmise suurusega ettevõtte külastamisele, see võiks toimuda ka Luksemburgis või kuskil mujal Euroopa Liidus ja pärast äh, ringkäiku ettevõttes äh, istume koos laua taga ja äh, ettevõtte juht küsib teilt, lugupeetud härra Juncker, miks on endiselt äh, väikeettevõtetel ja keskmise suurusega ettevõtetel vaja täiel määral makse maksa, maksta, ehkki enamus suurettevõtetest, rahvusvahelistest ettevõtetest omavad võimalust oma maksukohustust vähendada nullini. miks on endiselt nii vähe mi-, miinimumnorme, nagu näiteks see, millest te ise rääkisite, nimelt ettevõtete ähm, tulumaksu konsolideeritud äh, maksubaas, miks ei ole endiselt äh, riigipõhist aruandlust kehtestatud äh, suurtele ettevõtetele vähemalt? nüüd on võimalus, et äh, te annaks väga konkreetse vastuse sellele ähm, keskmise suurusega ettevõtte juhile ja mind huvitaks teie vastus väga. aitäh, Elisa Ferreira, palun aitäh, räägin äh, portugali keelt raportöörina, ühena raportööridest tahaksin ma öelda, et äh, me oleme tuvastanud, äh, et leidis kinnitust see, millist teavet me saime seoses Luksemburgi leketega ning me saime kinnitada ka see, et tegemist on Euroopa Liidu riikides levinud praktikaga see tähendab, et meil ei saa olla ühisraha, ühist poliitilist projekti, ühist turgu, kui mõned riigid tegelikult ähm, tegelikult õõnestavad äh, teiste riikide maksualast baasi, aga siin äh, ei taha ma kedagi süüdistada, vaid meil on vaja üldist äh, suunamuutust ja meil on vaja seda teha ühiselt koos komisjoni ja nõukoguga. selleks, et avaldada poliitilist survet neile, kes äh, seni on blokeerinud äh, seda teemat, on meil vaja teavet saada. ja oma töö jooksul oleme äh, seisnud silmitsi probleemiga, et on üritatud teavet salastada ja see salastamine viib selleni, et asjad ei liigu edasi. üheksakümnendatel aastatel oli teatavaid edusamme, näiteks käitumisjuhend, see on hea näide edusammudest. ja olukord pärast üheksakümnendaid aastaid viis aga kahjuks selleni, et praegu elame täielikus džunglis meie kodanike esindajatena peame avaldama survet äh, komisjonile, et te seda teemat edasi käsitleksite, aga me peame avaldama survet äh, ka liikmesriikidele, äh, kes varjuvad ühehäälsuse argumendi taha. meil on aga vaja seda teavet ja läbipaistvust, läbipaistvus peab olema tagatud. järgmisena Bernt Lukke, palun. härra Juncker, see komisjon kutsuti ellu sellepärast, et et oli tõendeid selle kohta, et äh, hargmaised ettevõtted äh, praktiseerisid äh, maksude vältimist ja enamasti tegid nad seda seaduslikult. aga komisjonil ei ole mingit pädevust maksuküsimusi käsitleda, seetõttu äh, kasutati riigi abi mm, ja tehti sellest ka äh, teemaga, äh, teema, millest komisjon, millega komisjon peaks tegema. aga tegelikult me ei ole tegelenud sellega, me, me rääkisime sellest, kas tegemist on lubamatu riigiabiga, aga tegelikult tegelesime maksuküsimustega. mina küsin küsimuse, mis kuulub teie pädevusse, mida teeb komisjon selleks, et lubamatut riigiabi, mida osutatakse äh, maksusoodustuste vormis, äh, keelata? meil on äh, lahendamatu vastuolu, ühelt poolt on meil selgelt äh, riikide pädevuses olev maksuseadusandlus ja teisalt on meil Euroopa pädevuses olev pädevus äh, ühtse turu toimimise eest ja seetõttu ka kontrolli teostamine lubamatu riigiabi üle. kuidas äh, seda vastuolu lahendada mina isiklikult ei tea, aga ma arvan, et komisjon on valinud sellise lähenemise, et soovitakse makse harmoneerida. mina arvan, mina olen isiklikult selle ettepaneku vastu, aga meil võivad olla ju eriarvamused. ma tahaks teilt aga küsida, mida teie teete lubamatu riigiabi vastu. rahalised soodustused, mis annavad soodustuse mingil turul teiste ettevõtete suhtes turg meil on ju üle, riikideülene, tegemist on ühtse turuga, kas te olete Äh, nagu minagi arvamusel, et igasugune ettevõtte üleviimine teise jurisdiktsiooni vajab kontrolli äh, sellega, selles osas, kas see üleviimine toimub äkki seetõttu, et äh, saadakse maksusoodustusi. härra Toiral, palun aitäh, härra juha-, esimees, lugupeetud komisjoni president, väga oluline on, et te täna tulite meie komisjonide ette maksupoliitika oleme mis äh, põhineb kokkulepetel selleks, et äh, Äh, ligi meelitada ettevõtteid ja pakkuda suurfirmadele ähm, lünki seadusandluses ärakasutamiseks, see on väga levinud praktika. seda äh, on kasutanud riigid äh, ja väikeettevõtted ei saa selliseid praktikaid kasutada. Teil on endal kogemusi ja te rääkisite oma kogemustest Luksemburgi rahandus- ja peaministrina. meile jääb mulje, et tegemist on sellise suurettevõtete ja suurte nõustamiskontsernide liiduga. kas, äh, minu küsimus on, et kas valitsused meelega tegevad seda või ei ole neil lihtsalt või, võimalust midagi muud teha ning äh, kes töötas välja selle Luksemburgi mudeli, mis, millega ettevõtteid äh, ligi meelitati, kas te ise olite selle taga või tal-, talusite seda, kas äh, äh, seda tööd tegid valitsused, valitsus, nõustamisettevõtted ja e, e, ettevõtted eraldi või kõik kolm koos? kas ja aastaid on keskendutud sellele teemale tippkohtumisel, seda on arutatud, aga miks seda probleemi ei ole ära lahendatud? kes on blokeerinud Te ütlete, et te ei mäleta, kes need olid, aga kui asi on oluline, siis ju teatakse, kes selle vastu on ning on olemas ka protokollid. protokollidest peaks ju välja tulema, kes mida tegi ja miks te ei avalikusta neid protokolle, sest kui nendest tuleks välja, et teie olete lahenduste eest võidelnud, meil on vaja äh, võimalust äh, tutvuda nende materjalidega, meie demokraatlikult valitud parlamendina nõuame dokumentidega tutvumise võimalust, me ei aktsepteeri seda, et meile neid dokumente ei anta ning äh, aitäh, Fabio De Masi, palun. härra Junker Luksemburgi äh, ajakirjanik Veronique Pujol väidab, et hilisem äh, rahandusminister härra Kreke rääkis talle, et Kreke raportist äh, eemaldati mõned leheküljed, mida Luksemburg pidas liiga riskantseks, kuna need puudutasid maksualaseid kokkuleppeid ja valitsus ei ole seda ka kunagi eidanud, eitanud ning äh, proua Pujol väidab, et teil on need leheküljed olemas. ma tahaks küsida, kas äh, proua Pujol ja härra Kreke valetavad ning kui nad räägivad tõtt, kas teie Euroopa Komisjoni presidendina toetaksite meid meie Äh, uurimustes äh, takse komisjon nõudis äh, täielikku Kreeke raporti esitamist, kui teil need leheküljed keldris on, siis ma aitaks teil neid otsida ning kas on õige, et jõulude ajal, kui te Luksemburgis minister olite te koos Adrian Mayga, kes oli tollal ühe ja Lux ERi äh, juhiga ja Bernd Holzentaliga kohtusite ja arutasite kommertspanga ähm, maksukoormust, kui see on õige, kuidas teie Euroopa Komisjoni äh, presidendina hindaksite seda riigiabi seisukohast ning äh, tahaksin teilt küsida, et kuidas te hindate seda asjaolu, et Antoine de Tour ja üks ajakirjanik, Eduard Perrin, kaevati Luksemburgis kohtusse ja milliseid järeldusi te teeksite sellest, et äh, milline on olukord lekitajate kaitsega Euroopa Liidus, kuna Euroopa Komisjon on äh, tulnud välja äh, direktiivide, direktiiviga, mis näeb ette ärisaladuste kaitse ja vähendab lekitajate kaitsetaset veelgi. aitäh, Sven Kiigalt, palun. härra president, kuna te kaheksakümne üheksandal aastal ametisse asusid, siis on ähm, suurenenud äh, äh, kümne protsendi võrra äh, nullist kümne protsendini välismaiste äh, ärikasumite deklareerimine Luksemburgis. kas ähm, te võiksite rääkida äh, te, oma osas selles Luksemburgi muutmisel, ähm, muutmises maksuparadiisiks? kahjuks teie komisjon ei ole näidanud üles julgust edastada meile käitumisjuhendi kohtumiste dokumendite, ähm, mis on väga olulised selleks, et saada aru, kellel on olnud milline seisukoht selleks, et et mm, peatada Euroopa institutsioone, kes soovivad lõpetada ebaausat maksukonkurentsi. kas te olete nõus andma meile juurdepääsu nendele materjalidele? me räägime vähemalt viiesajast äh, leheküljest olulistest, oluliste kohtumiste protokollidest alates aastast kaheksakümmend üheksa ja sellest, äh, mida on tehtud äh, TTIP läbirääkimistega seoses mõnedel, ainult mõnedel saadikutel on võimalus nendele asjadele ligi pääseda, neil ei ole võimalust teha märkmeid, ehkki tegemist on väga tehnilise sõnakasutusega. kas te olete valmis andma meile juurdepääsu nendele dokumentidele, sest need dokumentidele juurdepääsu reeglid tõesti häbistavad demokraatiat? ja minu jaoks on suureks küsimuseks see, et kui neid dokumente ei avalikustata, ei avaldata meie komisjonile või on nendele juurdepääsutingimused nii rasked, siis me ei saa oma äh, mandaati täita ning me igal juhul peame seda mandaati pikendama või me peame looma juurimiskomisjoni, kus meil on äh, suuremad õigused. Roland Paksas, palun. Äh, aitäh, härra esimees. volinik on äh, loomulik, et mõned liikmesriigid äh, tegelevad äh, maksudest kõrvalehoidmisega ja võimaldavad maksupettusi ka suurtele ettevõtetele ja mingis mõttes tundub, et see on väga levinud praktika. kuid see nähtus hakkab võtma ohtlikke mõõtmeid ja seetõttu tahaksin teilt küsida, härra Juncker, kas teil on äh, mingeid meetmeid selleks, et piirata seda nähtust? eriti ka sellistel juhtudel, kui riigid alles kavandavad äh, selliseid äh, soodusmeetmeid, tihtipeale riigid ei vasta, isegi kui küsitakse küsimusi äh, ebaõiglase maksupoliitika kohta. mõned neist soovivadki jääda nii-öelda maksuparadiisideks, kuid samas kõik need riigid on maksualaste lepingute, lepingud alla, allkirjastanud mida siis komisjon saab teha selleks, et täita oma lepingute täitja valvaja rolli, kuidas äh, saab komisjon tagada selle, et äh, lepinguid äh, tõepoolest ka täidetaks ja et valitseks hea koostöövaim Euroopa Liidus. härra Juncker, kuulasin hoolega teie sõnu ühe voliniku kohta, ehk siis voliniku kohta, kes vastutab äh, äh, voliniku konkurentsi üle ja loodan tõepoolest, et te toetate tema tegevust, aga ei sekku tema töösse, aitäh. härra Mono. aitäh, härra president, väga hea meel on teid siin näha. me näeme, et ajakava meie ees on väga tihe tänagi on meil tegemist kiireloomuliste küsimustega siin parlamendis, me räägime rändekvootidest äh,, ja sellealasest hääletusest kõik riigid äh, peaksid siiski enda vastutust kandma ka rände vallas, kuid me näeme, et tegelikult solidaarsus ei ole siin sugugi õiglane Euroopa Liidu riikide äh, Äh, vahel, et kui me räägime siin maksude optimeerimise vastasest võitlusest, äh, siis äh, kui te Luksemburgi riigipea olite, siis te valitsusjuhiks olite, siis te sugugi ei tegelenud nende teemadega nii tõsiselt ja ei rääkinud solidaarsusest Euroopa Liidus, kuid me peame siiski lõpuks minema ka tegudele. esiteks on minu küsimus, milline oli teie isiklik roll äh, rahandusministri või peaministrina äh, maksupettuste äh, tolereerimises? teiseks tahaksin küsida, millise, kui tihti te kohtusite Marius Koopiga? Ähm, kas te kohtusite otse ise suurte ettevõtete juhtidega ühe riigi äh, peaminister äh, ei saa olla teadmat-, teadmatuses sellest, äh, kui liigutatakse selles riigis miljoneid eurosid. Te rääkisite tulevikulahendustest, kuid mina olen Euroopa Liidu ja Prantsusmaa patrioot ja ma näen, kui palju on juba viimase kahekümne aasta jooksul maksumaksjate huvid kannatada saanud, kuidas te äh, Äh, soovite hüvitada enda riigi, enda koduriigi äh, äh, maksumeetmete mõju teiste riikide kodanikele? anname nüüd sõna president Junckerile, volinik Moskovissile, et nad saaksid esimesse küsimuste vooru küsimustele vastata. aega on väheks jäämas, ütleb härra Juncker, kuid vähemalt kakskümmend küsimust on esitatud, noh, püüan siis äh, vastata nii lühidalt kui võimalik, mis annab teile siis ka võimaluse pärast öelda, et ma õieti ei vastanud teie küsimusele. ma tahaks äh, kolleeg Paltsile öelda, et äh, et äh, ta kindlasti sai Äh, isegi aru, millise vastuse oleks, ma an-, võiksin ma anda äh, keskmise suurusega ettevõtte juhile. minu jaoks äh, et te kurtsite selle üle, et et hargmaised ettevõtted ei maksa maksu, aga keskmise suurusega ettevõtted maksavad. komisjon soovib just nimelt hoolitseda maksualase õigluse eest, õigluse eest ja seetõttu me soovime äh, ka uues vaimus ja värske energiaga tegeleda maksubaasi küsimusega, äh, mida me peame vajalikuks. Elisa Ferreira õigusega viitas sellele, et äh, on selgunud, ehkki ma ei saanud seda detailselt kontrollida, et see, mida selle sõnaga LuxLeaks on meediakanalites ja ja siin äh, majas on räägitud, et see on tegelikult igapäevane praktika liikmesriikides, sellepärast oleks hea, kui ei räägitaks mitte Luksemburgi leketest, vaid Euroopa Liidu leketest loomulikult selle sõna kasutamine näitab üles lihtsalt soovi teha äh, asju võimalikult lihtsaks enda jaoks. ma olen proua Ferreiraga nõus, me elame džunglis, me peame hoolitsema läbipaistvuse eest ja seda ma ka ütlesin. professor Luke, äh, teil oli küsimus, mis puudutas riigiabi õigust. ma olen teoreetiliselt tegelenud selle küsimusega, ma ei ole äh, pädev selles küsimuses, proua Vestager mm, tegeleb sellega mina tegelen, ma, ma keeldun andmast instruktsioone konkurentsivolinikule, ma arvan, et väga oluline on, et konkurentsivolinikul oleks tegutsemisvabadus ja ma iial ei julgeks tema tegemistesse sekkuda. aga te küsisite, kas ma oleks teiega nõus, et ma olen teiega nõus, et maksuküsimustes Äh, tekib selline äh, riigiabi küsimus ja ma arvan, pärast teoreetilist jalutuskäiku selles pargis arvan ma, et iga kord, kui see küsimus konkreetselt tõusetub, tuleb äh, tegeleda sellega maksunduslikke eeliseid või,, eelised võivad osutuda riigi abiks ja ma arvan, et vahel tuleks sellise asjaga tegeleda, kui on põhjust äh, maksu äh, õiguste ja riigiabi õiguse erinevate ühisosadega tegeleda. ja see küsimus, kas ma olen kohtunud äh, nõustamisettevõtetega, ma ei ole seda kunagi teinud, ma ilmselt olen üks vähestest siinolijatest, kes ei ole iialgi kohtunud äh, maksu mm, nõustamisega tegelevate ettevõtetega. ma olen väga tähelepanelikult jälginud, et maksuettevõtted on äh, ka ma,, maksukonsultatsiooni ettevõtted on väga palju suhelnud ka Euroopa Parlamendi liikmetega, mina ka nendega suhelnud ei ole ma mina äh, te, äh, tegin ettepaneku, et me võiks maksukomisjoni äh, samamoodi kohelda nagu äh,, nagu majanduskomisjoni. ma ei suuda meele, meenutada, kes selle vastu oli, nii et sellest irooniast ei jää midagi järgi. kui mingi asi, te ütlesite, et kui mingi asi on oluline, siis te peate ju suutma ka meenutada, kes äh, Äh, selle vastu oli. selgelt välja öeldes mitte keegi ei toetanud seda. nii et nüüd te saite ilmselt sellest aru. ma olin ainus, kes selle poolt oli ja sellest ei piisa. tore oleks, kui ta tuleks tagasi selle ettepaneku juurde oma raportis see oleks äh, väga kooskõlas sellega, mida komisjon arvab. mul ei olnud Luksemburgis mingi maksude vältimise või maksude kõrvalhoidmise süsteemi loodud, mis ähm, teiste Euroopa riikide suhtes oleks kahjulik, te ülehindate minu talenti, ma ei oleks ka olnud võimeline seda tegema, Luksemburgis kohaldati olemasolevaid seadusi, ilma et mm, rahandusminister oleks oleks äh, sellesse sekkunud. Luksemburg on õigusriik ja si-, seadusandlus näeb ette, et mitte rahandusminister ei tegele maksuseadustega, vaid äh, nendega tegeleb äh, Äh, maksuamet äh, ja kui ma oleks äh, sekkunud, siis oleks te kindlasti kuulnud juba sellest, et ma olen mingites maksuküsimustes sõna võtnud. Luksemburg on väga väike riik. Luksemburgi maksuametnikud on väga allergilised, kui minister üritab nende töösse sekkuda. kui see, selline asi juhtuks, siis selles väikses kohas oleks see kolme päeva jooksul ajalehes kirjas. ülejäänud riikides kestab see palju kauem, kuni sellest teada saadakse Äh, ma ei teinud seda, kuna ma väga hindasin Luksemburgi ametnike, maksuametnike professionaalsust. härra Demasi, mina ei teadnud kuni selle hetkeni, kui härra Kreke ühes intervjuus avaldas, et tema raportis üks äh, üks äh, lehekülg ei ole ametlikus versioonis, mina ei teadnud, et selline äh, lehekülg olemas on ja mina ka ei, ei öelnud, et see raport, äh, see lehekülg tuleks raportist välja võtta, kuna ma ei teadnud, et selline lehekülg on olemas, aga kuna see on põnev teema ja kuna härra ja, ja härra Kreke sai ülesande koostada raport toonase saadikuna, siis loomulikult ma pöörasin tähelepanu sellele ja härra Kreke oli hiljem majandusminister ja eile ma helistasin talle ja küsisin, kuidas sellega siis oli. ja tema ütles, et valitsus ei nõudnud, et mina selle lehekülje lisaks raportile, see oli minu otsus ja ta selgitas mulle põhjuseid, kuna selles, sellel leheküljel mul seda lehekülge ei ole ja keegi ei pea minu keldrisse äh, tulema, mina ei lähe koos teiega oma keldrisse härra Kreke rääkis mulle, et ta eemaldas selle lehekülje oma raportist, kuna see raport avaldati enne Luksemburgi eesistumist üheksakümne seitsmendal aastal ja ta kritiseeris ühte äh, valitsust väga äh, ja kuna ta teadis, et me oleks, et me tahtsime ka üheksakümne seitsmendal aastal väga tõhusalt tegutseda maksuküsimustes, äh, arvas ta, et sellel oleks negatiivne mõju, kui ta sellise kriitikaga üles astuks oma raportisse, seetõttu ta seda lehekülge oma raportisse ei lisanud. ma olen koh-, vahel kohtunud pankade esindajatega, ka kommertspanga esindajatega aga see on suhteliselt äh, tavaline, kui äh, ollakse riigi mm, peaminister või rahandusminister, kus äh, on väga oluline osa finantssektoril. ma ei ole kunagi kommertspangaga rääkinud kommertspanga maksukoormusest ja selle kujundamisest. mina mäletan seda, et kommertspank on alati mulle öelnud, milliseid makse nad Luksemburgis maksavad ja nad on alati ähm, kurtnud oma maksukoormuse üle. nii et te ei saa väita, et ma olen mingi pankade käsilane. siin saalis on palju inimesi, kes teavad, et ma ei ole kunagi olnud Luksemburgi pankade lemmik ja minust seda ka kunagi ei saa ja komisjon peab kindlasti tõhusalt tegutsema selles vallas, sest kunagi on vaja euroopalikku vastust sellele küsimusele. härra Sven, härra Sven, teile ma tahaks öelda, et ta, ta ju teab, et et ma ei muutnud Luksemburgi maksuseadusandlust teiste riikide kahjuks nii, et sellest oleks äh, automaatselt, äh, Luksemburgist oleks äh, saanud maksuparadiis automaatselt. ma üritasin mitte ettevõtete maksustamise alas, vaid eraisikute maksustamise vallas abi osutada teistele riikidele, näiteks Belgia rahandusminister Reindersi ja minu vahelise kokkuleppe tulemusena sai Luksemburgilt iga-aastasi makseid äh, viie miljoni ulatuses, äh, kuna äh, pi-, piiriülesed töötajad, Luksemburgi inimesed saadavad oma lapsed Belgia koolidesse, kasutavad Belgia taristut ja maksavad makse Luksemburgis. ma võiksin sellisest solidaarsusest veelgi rääkida mõlemas suunas. president Paksas ja härra Kiigolt esitasid äh, küsimusi, millele saaks paremini vastata volinik Moskovici ja härra Monu, härra Monu, äh, Sven Kiigolt, äh, see ei vast-, ei ole kuidagi vastuseks minu küsimusele, mis puudutas juurdepääsu dokumentidele härra Juncker, ma ei saa sellest kiirustamisest aru, ma ütlesin ju, et te võiksite kuulata ja, ja vastab teile härra Moskovici. Ähm, härra Kiigold, ma tahtsin teilt vastust saada selles osas, mis puudutab teie vastutust. härra Juncker, teil on õigus, komisjon on algatanud äh, teatavate dokumentide edastamise. ma olen äh, tänulik äh, selle eest, et see arutelu on teatavaid edusamme toonud ja teie ei, teil ei ole pädevust otsustada, kes komisjoni nimel teile vastab. härra Moskovitši saab teile vastata, saab teile korrektselt vastata ja ma ütlen härra Manole, et äh, et ma ei ole mingit olulist rolli mänginud maksu eelotsuste osas, ma ei loonud seda süsteeme, sest ma kohtusin äh, härra äh, tema poolt mainitud isikuga korduvalt äh, erinevatel ametikohtadel, aga mitte kunagi ei andnud ma mingeid juhtnööre mak-, Maksuametile. Luksemburgis meil asjad nii ei käi, meie suhted Maksuameti ja rahandusministri vahel sellised ei ole, me kohaldame oma õigusakte kui, ja ma ei saa aru, millest te räägite. Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, mõned kiired vastused äh, teatud äh, küsimustele kui räägime sisulistest küsimustest, siis härra Palsi ja härra Toireri küsimused äh, ebavõrdse konkurentsi, ebaausa konkurentsi küsimus hargmaiste ettevõtete äh, vahel. VKE-del on äh, kuni kolmkümmend protsenti kõrgem maksukoormus kui suurtel ettevõtetel. seetõttu äh, peame tegema tööd VKE-de esindajatega, et nad avaldaksid ka omalt poolt survet nõukogule, et oma, et seda olukorda Äh, õiglasemaks äh, muuta. me püüame vältida seda, et hargmaised ettevõtted äh, mängiksid olulisemat rolli, survestaksid enam riike, et nad kasutaksid ära riikide maksusüsteemide läbinähtamatust sest muidu ei ole võimalik olukorda ka muuta. kindlasti peaks käitumisjuhendite kaudu seda valdkonda veelgi korrastama, arvestama riikide eriolukorda eh, ja seda olukorda erinevates riikides peaks ka luubi alla võtma. teiseks tahtsin välja tuua ka infonõuete või infotaotluste küsimuse vastasin esmakordselt äh, kolmekümne esimesel augustil selleteemalisele küsimuse ja võin öelda ka härra Lamassuurile, et äh, meie vastus on väga selge, mina ei ole kunagi keeldunud parlamendile edastama dokumente, kuid teatud piiranguga komisjonil ei ole võimalust teatud lepingute kohta dokumente edastama, mida kaitsevad konfidentsiaalsusklauslid äh, nii et äh, komisjon ei saa teatud ilma liikmesriikide nõusolekutega tea-, nõusolekuta teatud dokumente avalikustada. ma sain aru, et see vastus ei olnud äh, teile vastuvõetav. Äh, komisjon sai teada sellest, et liikmesriigid ei ole vastu sellele, et jagada neid dokumente kuid nad sooviksid, et konfidentsiaalsusnõuetest siiski kinni peetakse, nii et ühelt poolt parlamendi äh, õigus saada teavitatud, see on minu arust väga oluline prioriteet, kuid teiselt poolt äh, konfidentsiaalsus, mida soovivad liikmesriigid ja me püüame siis äh, leida mingisuguse tasakaalu nende vahel. nagu ütlesin ka esimees Lamassuurile, komisjon on valmis koos äh, teie komisjoniga äh, panna paika raamistik nendele dokumentidele juurdepääsu tagamiseks ja siis äh, peaks, äh, oleks igal fraktsioonil peaks siis olema juurdepääs nendele dokumentidele ja peaksime saavutama komisjoni, Euroopa Komisjoni ja teie erikomisjoni vahel selleks, et kõik teie taotlused, infotaotlused, äh, nendele vastatakse ja dokumendid, mis on konfidentsiaalsed dokumendid, et ka konfidentsiaalsusnõudest kinni äh, peetakse, me peame sellise tasakaalu siis saavutama ja sellest kokkuleppest kõik ka kinni pidama. aitäh! nüüd annan sõna uuesti Alan Lamassuurile, selle koosoleku juhtimise annan üle. aitäh, aitäh äh, härra volinikule, meil on äh, nüüd ajaprobleem. aitäh, härra president, et nõustusite veerand äh, tundi kauem siin viibima, selleks et vastu tulla meie enda aja planeeringule kui me soovime, et nüüd president saaks vastata ja ka volinik Moskovitši saaks küsimustele vastata, siis äh, ma pean ütlema, et iga, igal küsijal on küsimuse esitamiseks aega üks minut ja alustan äh, proua Danuta Hübneriga Rahvapartei nimel. aitäh, Alain, tahaksin äh, Jean-Claude Junckeri poliitilise intuitsiin, intuitsiooniga Äh, liituda, küsida, kas on tõepoolest äh, võimalik sellise positiivse võrdlusaluste propageerimisega ning liikmesriikide julgustamisega nendest võrdlusalustest kinni pidama, saavutada parem olukord maksustamise äh, vallas selle paketi kaudu, mille komisjon on välja pakkunud, kas see on piisav, kas kas äh, sellest piisab, et me sellise negatiivse musta nimekirja koostame asjadest, mis ei peaks nendes eelotsustes kajastuma? aitäh, Danuta. nüüd sotsiaaldemokraadide nimel Peeter Siimann, palun. aitäh, härra esimees. pärast seda, kui me külastasime erinevaid liikmesriike, nägime paljusid materjale, jääb mulje, et hargmaiste ettevõtete maksualane kohtamine on väga äh, küsitav äh, riigiabi seisukohalt äh, kasu- äh,, kahtlane ja äh, sellega on seotud äh, tohutus koguses äh, ebaseaduslikke maksualaseid eelotsuseid, et me saame paljude riikide puhul öelda, et äh, sellest on saanud ärimudel nende riikide jaoks. meil on vaja läbipaistvust ja ma olen volinik Moskva-Vishile väga tänulik, et äh, need äh, materjalid edastatakse meile nii, et võetakse arvesse nii konventsioon, konfidentsiaalsust kui parlamendi vajadust teavet saada. me ei aktsepteeri seda, et meile ei anta dokumente. Äh, parlament on võimeline säilitama konfidentsiaalsust, me võime ühiselt välja töötada selleks äh, meetodid, aga lihtsalt ei ütlemine ei ole aktsepteeritav ning riigipõhine aruandlus, kõnelejad katkestatakse. suur tänu, kulla kolleeg, kuid teie aeg on nüüd otsas, Pablo Tama Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu, härra esimees ei ole kahtlustki, et äh, see, mida nimetatakse laksliiksiks, äh, näitab, et me vajame ka maksuliitu ja meil on kohustus see luua ja seejärel kiiresti ellu rakendada. me ei saa sellest äh, piisavalt rääkida, härra Moskovitši, sest nagu kolleeg ütles, on Euroopas ka konkurentsivaegus, aga see mõjutab kõige rohkem VKE-sid, sest VKE-d loovad ju kõige suurema osa Euroopa Liidu töökohtadest seetõttu ei ole vastuvõetav, et VKE-de positsioon on halb ja ma tervitan kõiki püüdlusi nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu omi üldiselt selleks, et võidelda maksu, maksude vältimisega. sellest, mida praegu on tehtud, ei piisa. ma tervitan teie tänaseid sõnavõtte, härra volinik, aga kõige olulisem on see, et kõik kokkulepitu kiiresti ka ellu rakendataks ma tahan, et me ei jõuaks uuesti sellesse seisu, mis meil nüüd on viimastel aastatel olnud. suur tänu, Annaliis Tott! suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt ja otsekoheselt, nii et vabandage mind kõigepealt tahaksin äh, küsida uue mehhanismi kohta, millega nähakse ette kaotuste korvamine äh, konsolideeritud maksubaasi puhul. kuidas te tagate, et see ei ole lihtsalt uus agressiivse maksuplaneerimise meede, võttes arvesse seda, et äh, väga tihti kasutatakse ära jurisdiktsioonide erinevusi? kas see uus konsolideeritud maksubaasi alane meede ei või konsolideeritud maksubaasi hoopis ohtu seada ning teiseks, kuidas on maksuparadiisidega võitlemisega, see on praegu vajalikum kui kunagi varem ja kolmandaks tahaksin, äh, et te räägiksite ka mittehargmaistest ettevõtetest ja VKE-dest, mis äh, puudutab nende reaktsioone konsolideeritud maksubaasi küsimustes, aitäh. aitäh, Anneliis. Ester Delange. Yes, thank you very much. suur tänu. ka mina ei hakka liigselt viisakas olema äh, tänan, et te siia tulite, aga ka minul on otsekohane küsimus. härra Moskovitši, te ütlesite, et te ei saa avaldada aruandeid juhul, kui äh, liikmesriigid on sellele vastu. mina tahaksin rääkida nendest aruannetest, äh, mille Euroopa Komisjon äh, on ise loonud. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa võeti vastu halduspraktika alane aruanne, mis puudutas kõiki liikmesriike ja minu meelest on see meie kõigi jaoks oluline, seal ei räägitud mitte ainult maksualastest eelotsustest, vaid ka teistest haldusmeetmetest. see oli Simonsi raport, Euroopa Komisjon ise tellis selle, kuid toona seda ei avaldatud, sellepärast et nõukogu ei jõudnud selles osas kokkuleppele. Teie, härra Moskovitš, olite toona ju nõukogus, te olite Euroopa asjade minister Prantsusmaal, kas te võiksite siis rääkida oma kogemuse põhjal, milles probleem oli? miks ei suudetud seda ähm, Siemens ja Siemensi raportit äh, avaldada? kas te võite öelda praegu volinikuna, et te avaldate selle, sest aastal kaks tuhat üheksa Siemens ja Siemensi raportit uuendati seoses uute liikmesriikidega. kas te avaldate selle või äh, lasete avaldada uue raporti? suur tänu, väga selge, Perez Perez. suur tänu, härra esimees. Te ütlesite et me eh, võime küll teid aidata, aga teie peate ka meid eh, aitama, te peate andma meile dokumendid, eh, ligipääs dokumentidele peab paranema. mis puudutab riigipõhist aruandlust, siis te ju teate, et Euroopa Parlament on sellest ammu rääkinud, aga nõukogu ei, ei ole selles osas kokku leppinud, mida me siis peaksime tegema? me oleme praegu ju nõudnud äh, riigipõhist aruandlust hargmaistelt ettevõtetelt ja suurtelt pankadelt. Need aruanded on avalikud. milles on siis praegu äh, probleemid? me ei usu, et äh, selline aruandlus saaks konkurentsi negatiivselt mõjutada. me saame kõik aru, et digitaalse majanduse küsimused on samuti tähtsad ja puudutavad horisontaalset maksustamist. aga konsolideeritud maksubaasi küsimused valmistuvad meile mure, sest, muret, sest kuidas me e, suudame üldse hõlmata e, kõiki e, maksustatavaid jurisdiktsioone. aitäh, Pervanš. selles lühendis on neli C-d. Ludok aitäh, kõigepealt eh, tahaksin ka mina rääkida konsolideeritud maksubaasist, ühtsest konsolideeritud maksubaasist, mis on Euroopa Liidu tuleviku jaoks väga oluline. Eh, see on BEPS-iga seotud, see on seotud tõhususega ja maksualase õiglusega ning seetõttu tahan ma küsida, kuidas te kavatsete saada liikmesriikide toetuse sellele? teiseks, eh, olles uurinud ettevõtete maksudest hoidumist, saan ma aru, et tegelikult me ei tea, kui suur see probleem on, probleem on, aga kui vaadata, milline on ettevõtete tulumaksu proportsioon üldse, ei ole see ilmselt kõige suurem maksualane probleem, kuigi siiski väga oluline probleem. lisaks sellele, kui me kavatseme otsustavalt käituda, sama otsustavalt kui Pepsi asjus, siis peaksime ennekõike tegelema maksude kogumise tõhususega ja käibemaksu erireformiga, aitäh! suur tänu, Ludek, ja nüüd veel kolleeg Kohverati. Grazie suur tänu, härra esimees. lubage kõigepealt äh, rääkida riigipõhisest aruandlusest. kaheksandal juulil võttis Euroopa Parlament vastu vastava raporti. see puudutab aktsionäride direktiivi ja sellega muudetakse äh, raamatupidamisdirektiivi. on väga oluline, et aktsionärid saaksid vastava teabe, sest muidu ei saa nad teha investeerimisotsuseid ja kaitsta oma reputatsiooni mõjuhinnangute küsimus leidis samuti käsitlemist, kui me rääkisime uutest reeglitest finantsinstitutsioonidele ja kui need reeglid kehtestati. seega teatav positiivne mõju on olemas. kui me tahame rohkem läbipaistvust, siis praegu on selleks võimalus, kolmepoolsed läbirääkimised jätkuvad ja ma ei saa aru, miks nii mitmed liikmesriigid on äh, nii vaenulikud. miks nad suhtuvad sellise vaenulikkusega uute meetmete kehtestamisse ainult üks aasta on möödunud Lux-Leaksist ja institutsioonid on alles neid meetmeid välja töötamas. jah, aga meie kõnepiirangud on täna väga ranged, ütleb härra esimees. meiega on ju ka proua volinik Verdager, me, Vestager, me täname, et te olete siia tulnud. niisiis, härra Juncker, härra Moskovitši, suur tänu teile, et te vastasite meie küsimustele, et te sellel koosolekul olite ja ma olen kindel, et kui te peate nõu konkurentsispetsialistidega, siis leiate samuti äh, need vastused, mida meil veel ei ole. ei ole küsimustki? ei ole küsimustki, mis puudutab maksualaseid äh, eelotsuseid. mulle tundub, et ma vastasin kõigile küsimustele, mis teises Äh, et mulle tundub, et teise ploki küsimustele peaks vastama härra Moskovitši. ma saan aru, et need küsimused esitati meile mõlemale, aga ma pean kohtuma äh, mitmete peaministritega ja seetõttu on mul vaja praegu ära minna ja ma jätan need küsimused siiski härra Moskovitšile, aga ütlen, et äh, ma olen temaga nõus, sest ta on oma valdkonnas pädev aga mis puudutab Luxleaksi fenomeni, siis on see kindlasti äh, laiem kui lihtsalt Luksemburgi küsimus ja seetõttu ka ei ole vajalik, et just mina vastaksin, suur tänu. Bien, merci monsieur le olgu pealegi suur tänu härra komisjoni, äh, komisjoni presidendile ja sõna saab härra volinik, palun ma panin kirja, et mulle esitati viis erinevat küsimust, esimene puudutab äh, maksu eelotsuseid. tegelikult ei ole tegemist ainult Luksemburi praktikaga. ka mina olen äh, ju kohtunud teiste riikide rahandusministritega ja alati ei ole see sugugi, ettevõtete kaasamine ühiskonna hüvanguks ei ole ju halb kuid tihti on ettevõtted passiivsed ja tihti ei vahetata liikmesriikide vahel piisavalt teavet, mis on hargmaistele ettevõtetele ebasoodne. ma loodan, et Ecofin kuuendal oktoobril saavutab kokkuleppe, nii et aastast kaks tuhat või et see kokkulepe tuleb aastaks kaks tuhat kuusteist ja et me lepime kokku et me lepime kokku nendes tingimustes, mida liikmesriigid peavad äh, tulevikus täitma ja et me valime sobiva maksurežiimi. aga lisaks tahaksime rääkida ka CCCDB-st, ühtsest äh, konsolideeritud maksustamisbaasist. Äh, komisjon peab seda üldiselt heaks ideeks, sellepärast et kõigepealt tuleb mõelda sellele, mida me tahame, siis sellele, mis on võimalik ja need asjad ei ole alati mm, samad. ja sellel põhjusel on meie lähenemisviis äh, kahes etapis. kõigepealt peame mõtlema sellele, mismoodi see ühtne maksustamisbaas luua ja alles siis äh, konsolideerime äh, selle ning need kaks etappi käivad järjekorras kõigepealt üks, siis teine, ma ei ole kunagi rääkinud ainult ühest seest. meie meelest on see viimane see konsolideerimine äärmiselt oluline. teiseks, riigipõhine aruandlus. ma olen juba öelnud ja ütlen veel kord, see on minu isiklik arvamus tegemist on küllalt selge süsteemiga. minu meelest on väga oluline ka see, et me konsulteeriksime avalikkusega ja mitte selleks, et äh, riigipõhine aruandlus kindlasti äh, sisse saada, et seda laiendada, vaid et näha, millistel tingimustel seda tuleks teha, et sellest oleks äh, ettevõtetele kasu, et ettevõtlus muutuks siis tõhusamaks. jah, tuleb teha otsus, aga see ei tähenda, et me peame selle otsuse tegema iga hinnaga või ükskõik kuidas meil on vaja kõigepealt neid avalikkusega konsulteerimisi ja alles siis saan ma teha järeldusi neid järeldusi ka esitada. üldiselt arvan ma, et komisjon peab äh, aastal kaks tuhat kuusteist või aasta kaks tuhat kuusteist alguseks äh, need prioriteedid defineerima. kolmandaks räägiti ligipääsust dokumentidele. nagu ma olen öelnud täna ja ka varem, oleme me uurinud äh, lahendusi, mis võimaldaksid parimat tasakaalu äh, ühelt poolt siis läbipaistvuse, teiselt poolt konfidentsiaalsuse vahel. Ähm, need on probleemid, mida jagavad liikmesriigid ja ka komisjon. kui komisjon paneks kesksesse andmebaasi kõik maksualased eelotsused, siis peab ta ikkagi täitma äh, kõiki neid reegleid, mis on nende otsustega seotud, äh, see puudutab ju ka komisjoni, need nõudmised puudutavad ka komisjoni. mis puudutab Simmonsi ja Simmonsi raportit, siis äh, sellega tegeles üldasjade nõukogu, mitte ECOFIN, mitte konkurentsinõukogu, see oli üldasjade nõukogu küsimus. ja sellepärast äh, läks äh, see arutelu tegelikult minu isikust mööda. käibemaksu kohta ütleksin, et käibemaksu küsimusi arutatakse uuesti, me arutame seda, et aastal kaks tuhat kuusteist peaksime välja töötama nii-öelda globaalse lähenemisviisi ja uue režiimi ja hakkame arutama uut režiimi ja lõpuks, kuivõrd me ei taha kulutada liiga palju kõneaega, küsiti ka seda, milline on üldine poliitiline tahe me, me leiame, et maksualast, maksualaste küsimustega tuleb tegeleda kiireloomuliselt, sest seda ootavad kodanikud, seda ootab avalikkus ja see looks suurema läbipaistvuse. me peame mõtlema ka rahvusvahelisele tasandile, mis puudutab äh, Pepsi. ja ma pooldan seda kiiret tööd, aga see on võimalik ainult siis, kui me teeme koostööd Euroopa Parlamendiga, sest teie, nagu ka meie, oleme, olete ju siin selleks, et me saaksime neid nõudmisi täita, vastata avalikkuse ootustele, kodanike ootustele ja et me saaksime et me saaksime vastata sellele survele, mida meile äh, avaldatakse. Euroopa Komisjon saab aru, et äh, meil on vaja maksualaseid muudatusi, et neil on ka teatud piirid äh, ja et me ei räägi mitte ainult maksudest äh, kui asjast iseenesest, vaid äh, ennekõike läbipaistvusest ja tõhususest. läbipaistvus ja tõhusus, nagu ma ütlesin, ei ole vastuolus. meil on vaja lihtsamat maksustamissüsteemi, tõhusamat maksustamissüsteemi ja, ja sellist süsteemi, nagu ma olen korduvalt öelnud, mis aitaks ettevõtteid, ehk siis läbipaistvamat süsteemi, millest kõik võidaksid ja ma arvan, et see oleks äh, suurepärane samm kogu Euroopa Liidu jaoks ja näiteks ehk teed ka ülejäänud äh, maailmale. ja mul on väga hea meel, et ma saan äh, regulaarselt käia Euroopa Parlamendis, teiega neid küsimusi arutada ja osa saada teie erikomisjoni tööst. suur tänu, härra volinik ka meie soovime anda endast maksimumi, me täname sellest, et teie soovite dokumente võimalikult kättesaadavaks äh, muuta. me peame siis kokku leppima praktilistes sammudes, et see eesmärk tõesti ka saavutada. veel üks asi, mis äh, tõstatati hiljutises dialoogis või arutelus, see, mis puudutab ühtset konsolideeritud, konsolideeritud ühtset maksustamisbaasi kui me tahame aega kokku hoida, siis oleks mõistlik, et komisjon teeks muudatusettepanekud või vähemalt esitaks uue teksti eelnõu, sest äh, esitaks muudatusettepanekud tekstile, mis on juba kolm aastat äh, laual. sellisel juhul oleks meil võimalik äh, valitsusi survestada ja sundida neid vastu võtma põhimõttelisi otsuseid aga selleks, et see tõesti juhtuks, on vaja ka meil omalt poolt menetlust kiirustada. Ehm, nüüd menetlust kiirendada, nüüd aga vabastame me härra volinik Moskovitši ja kutsume siia proua volinik Vesta-, Vestageri, kes ehm, on järgmise vooru esineja So I propose we start again. ja jätkame koosolekut. ma teen mõned sissejuhatavad märkused ja siis mm, esimees Gualtieri äh, juhatab seda äh, koosolekut lõpuni, lõpuni. Äh, ma tahan tänada konkurentsivoliniku tema innuka tegutsemise eest, selle töö eest, mis on seotud meie taksokomisjoni ja majanduskomisjoni tööga ähm, võitluses aktiiv-, agressiivse maksuplaneerimise eest vastu. Te väga kiiresti vastasite meie poolt ette nähtud äh, aja jooksul väga detailsele küsimustikule, äh, võttes arvesse loomulikult neid piiranguid, mis puudutab äh, seda teavet, mida te saate meile anda, me teame, et seal on väga spetsiifilised reeglid ja meie jaoks on oluline hetkel, kus me teeme tööd raporti projektiga ja enne, kui me võtame vastu lõpp, lõpliku raporti komisjonis ja pärast seda täiskogul äh, saada teada, millised on teie mõtted seoses nende küsimustega, mida meie kolleegid teile esitama hakkavad ja äh, seoses äh, nende teadmistega, mida te olete saanud teie poolt käivitatud uurimistest või äh, teie eelkäijate poolt käivitatud uurimistest. nii et aitäh selle eest, et olite nõus siia tulema ja annan nüüd juhatamise üle esimees Gualtierile. aitäh, Helen! ma tahaks samuti tänada äh, sind selle eest, selle ühiskomis-, ühiskoosoleku korraldamise eest ja tahaksin tänada volinik Vestageri, kellega meil on väga hea, suurepärane koostöö. ja me teeme tööd ka oma iga-aastase konkurentsiraportiga. Äh, Werner Langen oktoobri alguses tutvustab seda raportit ja ma tahaksin rõhutada teie viimast külaskäiku majanduskomisjoni neljateistkümnendal juulil, meil on vaja rohkem aega seoses uurimistega, mis puudutavad erinevaid liikmesriike. Te äh, lubasite regulaarselt anda meile teavet äh, seo-, äh, olukorra edasiarengutest, nii et loomulikult äh, ootame me teilt uudiseid ja võib-olla olekski praegu suurepärane võimalus neid, seda teavet saada. ja nüüd annan äh, sõna volinikule ja siis pärast saab esitada küsimusi. aitäh, aitäh selle kutse eest tulla tagasi, mul on väga hea meel olla siin takse ja majanduskomisjoni ühisel koosolekul. esiteks tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest, Elisa Ferreirat ja Michael, Michael Toirerit ähm, selle raporti äh, projekti eest ja Luudek Niidemeierit ja Anneliis Totsi tahaksin ka tänada äh, nende töö eest, mis puudutab äh, majanduskomisjoni jätkutööd seoses selle teemaga ja tõesti, ma hindan neid konkreetseid ettepanekuid ja mm, ja selle töö intensiivsust, see on väga oluline selleks, et äh, meil äh, oleks endiselt hoog, et meil hoog ei raugeks. Äh, väga selge on see selle raporti projekti põhjal, et on tehtud väga kõikehõlmav aja, analüüs, on soovitusi, mis puudutavad väga erinevaid asju, nii et tõesti, tegemist on väga kõikehõlmava raportiga, raporti e-, projektis pööratakse tähelepanu riigiabi üle teostatavale kontrollile ja ma tervitan seda, et raportöörid rõhutavad, et riigiabi üle teostatav kontroll mängib rolli äh, õiglasema maksustamise tagamisel Euroopas. meil on ühine eesmärk meil on ambitsioonikas eesmärk, me peame tegema kõvasti tööd selleks, et seda saavutada. me soovime, et konkurents oleks õiglane, eelkõige hargmaiste ettevõtete ja VKI-de vahel. Nad äh, konkureerivad üksteisega äh, kogu aeg, aga meil loomulikult on kahtlusi, et, et maksuskeemid, mida nad kasutavad, ei ole ühesugused. tahaksin äh, veel täpsustada, et ma arvan, et riigiabi üle teostatav kontroll võib tõesti Äh, su-, mm, tähendada suurt erinevust äh, sellega seoses, aga äh, seda on vaja täie-, täiustada teiste mm, vahenditega, kui me tahame parandada ettevõtete maksustamist. riigiabi üle teostatavast kontrollist üksi ei piisa. mida me saame riigiabi kontrolliga tagada? me saame tagada seda, et ükski ettevõte ei saa ebaõiglast eelist, et ei äh, ole mingit eeliskohtlemist või välja, mõnede ettevõtete väljavalimist, vaid et kõik, kõiki ettevõtteid äh, ükskõik millises riigis äh, koheldakse võrdselt, ükskõik kas tegemist on suurte või väikeste ettevõtetega, ükskõik millises sektoris nad tegutsevad või ükskõik, kes on nende omanikeks. ja see, seda ma soovin saavutada, kasutades riigiabi äh, Äh, ka seonduvaid vahendeid. ja äh, loodetavasti on meil siis äh, ka ähm, varsti selged arusaamad sellest, et millal on tegemist riigiabiga, mm, kui maks, maksuküsimustes. ma ei ma, ma loomulikult ei soovi mingit konkurentsi moonutamist, milleks kasutatakse maksuvahendeid ja ma ei kõhkle võtmast meetmeid, kui ettevõte, ettevõtet koheldakse soodustingimustel, kui nad saavad mingeid eeliseid, mis äh, moonutavad konkurentsi. aga riigiabi kontrollil on ka piirid ja need piirid on paika pandud aluslepingus ja selge on see, et me ei saa kõiki probleeme lahendada neid vahendeid kasutades. isegi kui teil on haamer, mitte kõik, kõik asjad ei ole naelad, mida saaks sisse lüüa. meil on vaja üldiseid reegleid selleks, et sulgeda seaduslünki ja suurendada läbipaistvust ettevõtete maksustamise alal nii et seetõttu ma arvan, et see arutelu, mis, mis teil oli just äh, president Junckeri ja volinik Moskovitsiga äh, oli äh, nii oluline, me ei saa ilma selle maksustamisalase tegevuskavata hakkama ja tegemist on ka mm, piirangutega Ehm, riigiabi äh, üle teostatava kontrolli piirangutega, kui tegemist on tagasi, saadud äh, summade tagasimaksmisega. Ehm, riigiabi reeglite rikkumisel moonutatakse konkurentsi ettevõtete vahel ja eesmärgiks on loomulikult äh, taastada olukord enne, kui riigiabi anti ja see tähendab seda, et maksumaksjad peaksid saama oma raha tagasi, saama selle raha tagasi äh, riigieelarvesse, et seda kasutatakse äh, mingitel õigematel eesmärkidel ja äh, rahade tagasinõudmine on vahend, kuidas seda teha. seda tehakse igas riigis vastavalt konkreetse riigi õigusaktidele ja liikmesriigid, kes öö, seda kasu-, kasutavad seda, kasutavad seda öö, Ehm, niivõrd, kui on võimalik äh, selle raha kohene tagasinõudmine pärast komisjoni poolt vastu võetud otsust. räägin nüüd nendest asjadest, äh, mm, mida me arutasime mais. esiteks äh, maksude eelotsustega tehtav töö. Te võib-olla mäletate, et mais koostöö riiki abi küsimustes ei olnud veel rahuldav ähm, seoses ähm, teabe kogumisega ning ma palusin oma teenistustel ametlikke samme astuda, teha ettekirjutusi äh, selleks, et me saaksime kogu teabe, mis võimaldaks meil oma hinnang, hindamise läbi vii-, viia. ja mul on hea meel teile teada anda, et pärast neid äh, võetud meetmeid kõik liikmesriigid teevad äh, koostööd ja osalevad meie uurimises see võimaldas meil viia uurimine äh, sügavamale tasandile, me oleme nõudnud välja liikmesriikidelt äh, terve hulga äh, maksualaseid eelotsuseid, et meil oleks konkreetsed otsused, et me saaksime neid analüüsida. ja minu teenistused ka sellel, kui meie siin aru, arutelu peame, analüüsivad neid äh, Äh, maksudealaseid eelotsuseid ja ja paljudel juhtudel ollakse, on tegelikult kooskõla OECD äh, eeskirjadega, nii et äh, meil tegelikult on ka häid uudiseid. aga nagu ikka, on tõendeid selle kohta, et osa nendest e maksualastest eelotsustest moonutavad äh, märkimisväärsel määral komisjoni ja neil juhtudel palume oma teenistustel asja edasi uurida. see oli esimene osa. ja teine osa, me liigume edasi ka äh, praegu käimasolevate riigiabi äh, uurimistega. meil on palutud tegutseda nii kiiresti kui võimalik, aga ma tervitan seda, et raportis on ka öeldud, et meie peaksime oma uurimust, uurimistes eelkõige keskenduma kvaliteedile, mitte kiirele läbiviimisele ja seda me ka teeme. aga nagu lubatud, me lõpetame asjade uurimise nii kiiresti kui äh, võimalik, nii, niipea kui vaim, valmis oleme. ning lõpetuseks äh, me oleme valmis andma juhtnööre liikmesriikidele ja turuosalistele äh, riigiabi reeglite kohaldamise kohta, kui tegemist on ettevõtete maksude planeerimisega, selleks et need äh, juhtnöörid oleksid õiged, on meil vaja analüüsida tervet rida juhtumeid ja hinnata, millisel kujul oleks võimalik äh, sellist Äh, selliseid juhiseid anda ja kuidas äh, tagada vajalik selgus nii liikmesriikide jaoks äh, kui ka turuosaliste jaoks. mul on väga hea meel näha, et raportöörid toetavad seda, sest ma arvan, et on väga oluline, et me oma edasises tegevuses tegutseksime ühiselt, et meie jõupingutused oleksid tõhusad ja loomulikult ootan ma mitte ainult tänast arutelu, vaid äh, ka teiepoolseid ettepanekuid, kuidas äh, teie arvates tuleks edasi liikuda ja loomulikult ootan ka äh, seda, et need raportid, kui need on lõplikul kujul valmis, oleks meie jaoks töövahendiks, aitäh. aitäh, volinik Vestergaard, selle väga kõikehõlmava ülevaate eest ja nüüd alustame meiepoolsete kõnelejatega ma teen ettepaneku, et te piirduks kahe minutiga, sest muidu ma pean teilt mikrofoni ära võtma ja kõigepealt saab sõna konkurentsi raportöör härra Lange. aitäh, proua Vestager teil on ju täielik pädevus. komisjoni president kinnitas veel kord, et tema ei sekku et konkurentsipoliitika äh, raames teete teie seda, mida te ise otsust-, olete otsustanud teha. lootus, et meil õnnestub midagi äh, muuta äh,, see kadus mul äh, täna viim-, lõplikult äh, loot-, lootus, et äh, Moskovitši midagi teed, teeb, seda mul pole kunagi olnud, aga mul olid lootused, mis puudutavad teid ja mõned äh, kolleegid ütlevad, et need maksupraktikad äh, on olnud legaalsed, see tähendab seda, et ei ole lugenud äh, Euroopa Liidu lepinguid, tegemist on olnud konkurentsimoonutustega ja meil on olnud neli suurepärast näidet selle kohta, see, need on puudutanud nelja liikmesriiki, kes, kelle puhul ei ole tegemist olnud väikeste juhtumite, üksikjuhtumitega Äh, vaid äh, väga suurte juhtumitega. Luksemburgis on kolmsada äh, seitsekümmend kuus erandjuhtumit ja Amazoni puhul näiteks teie eelkäija rääkis meil oktoobris mingit jama kui ma äh, Amazonist äh, tellin, siis ma saan üheksateist prot-, maksan üheksateist protsenti Saksamaa äh, Äh, mm, käibemaksu, luks-, piiril makstakse, makstakse see Amazonile tagasi, kuna ma saan arve Luksemburgist ja Äh, ja tegelikult maksab Amazon äh, konku-, äh, käibemaksu ainult null koma nelikümmend viis kuni null koma viis protsenti, tegemist on konkurentsimoonutusega ja teie olete minu jaoks ainus lootus, et üldse midagi muutub ja oluline on ka kiirus, mitte ainult kvaliteet. aasta on möödunud ja asjad on teie käes. kõnelejad katkestatakse. Señora comisaria proua volinik. mulle jäi mulje, et pea kõik me oleme pööranud sellele skandaalile tähelepanu liialt hilja. konkurentsiametid samuti on hiljaks jäänud, Euroopa on nüüd jõudnud sellisesse sotsiaalsesse hädaolukorda ja me oleme olukorrast aru saanud ainult tänu mõningatele vapratele ajakirjanikele. mul on ka mõned küsimused, äh, kuidas on võimalik äh, konkurentsi, äh, õiglast konkurentsi saavutada, kui arvestame seda, et maksud ning konkurents on üldiselt liikmesriikide pädevuses ja seadused ka lubavad erinevat maksupoliitikat. kuulasin president Junckerit ja ka teid ennast ja te rääkisite sellest, et igal riigil on oma maksupädevus ja on võimalus äh, konkureerida teiste ja õigus konkureerida teiste riikidega. nii et äh, leitaks selline maksukonkurents on täiesti äh, õige. kuidas me siis selle probleemiga üldse tegeleda saame, kui me ei saa midagi ette võtta konkurentsi osas maksuvaldkonnas, siis kuidas, ähm, milline on väljapääs? ma nõustun äh, härra Lange seisukohaga, et meil on veel palju tööd ära teha, me peame äh, tegema koostööd majandusasjade volinikuga Äh, just maksu harmoneerimise vahel, kuid meil oleks vaja ka näiteks teenuste alal sellist koostööd. E- proua volinik, oma sissejuhatavas sõnavõtus, äh, mis rääkisite te äh, riigiabist ja, ja selgus, et teie mõistate oma ametit valesti. Te ütlesite, et teie ülesandeks on jälgida seda, et kõiki ettevõtteid mingis riigis koheldaks õiglaselt ja, aga see ei ole nii, teie peate äh, jälgima seda, et kõiki ettevõtteid äh, vastavalt turul koheldakse õiglaselt ja mi-, ri-, rahvusvahelisel turul on see turg äh, riigiülene, see puudutab tervet ühisturgu, aga Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on maksustamine erinev ja see on äh, riigi õigus äh, kasu-, kohaldada erinevat maksustamist. minu esimene küsimus on, kuidas te kavatsete eristada liikmesriikide legitiimset õigust oma maksumäärasid iseseisvalt ja autonoomselt ja ilma teiste riikidega, riikidega konsulteerimata paika panna ning teiseks, Äh, konkurentsimoonutuse vahel, mis tuleneb just nimelt nendest äh, maksumääradest. millist kriteeriumit kasutavad komisjon ja teie isiklikult äh, selleks, et määratleda, millal on tegemist illegaalse aluslepingutega vastuolus äh, oleva äh, konkurentsimoonutusega? ja kui te ei suuda vastata minu esimesele küsimusele, siis teine küsimus on, et mida te teete selleks, et te varsti saaksite sellele küsimusele vastata, milliseid konkreetseid samme te võtate selleks, et oleks võimalik määratleda, millal on tegemist äh, lubamatu riigiabiga ning minu kolmas küsimus on, kas tulevikus riigiabi kas te kavatsete ka tulevikus äh, riigiabi alast uurimist algatada, kui te teate, et ettevõte suure osa oma maksustatavast baasist on vii-, üle viinud teise äh, riiki, sellepärast et põhjuseks võib ju olla see, et seal on maksustamine äh, soodsam ja seega on ettevõttel ka konkurentsieelis. aitäh, Nils Torvalds, palun! aitäh, härra esimees, aitäh äh, volinikule siia tulemast. üheks suuremaks probleemiks on võrdsete mängureeglite puudumine ja tegelikult ma ei saagi väga hästi aru, kuidas oleks võimalik selliseid võrdseid äh, tingimusi luua, sest äh, tegemist on väga erinevate riikidega, erinevate oludega. meil on äh, äärealadel riike, on riike, mis on Euroopa keskmes, komisjon ei võimaldanud Telia Soneral Äh, liituda teatud pakkumistega, kuna nad on liialt suured äh, tegijad äh, lõu-, Põhja-Euroopas, kuid kogu Euroopas tegelikult nende osakaal ei ole nii suur. nii et seetõttu nüüd surutakse teatud tegijad perifeeriasse ja seetõttu nad peavadki leidma agressiivseid meetmeid selleks, et enda turuosa säilitada nii et ühe käega teeb komisjon ühte, teisega teist. ja tulemuseks ongi, on see, ongi selline määramatu olukord võrdsete mängureeglite osas. ma arvan, et ega te vist ka sellele küsimusele kohe vastust ei leia. Miguel Guiagas, palun. <clears throat> nüüd mõned äh, lühikesed küsimused teile. kõigepealt äh, see äh, maksuekspertide nimekiri. sellel, selles nimekirjas on neli ala Liechtenstein, Andorra, Monaco ja räägitakse sellest, et seal on maksude kõrvalehoidmisega suuri probleeme, mida võite meile öelda selle OECD nimekirja kohta, kuidas kodanikud äh, saavad usaldada meie poliitikaid, kui Euroopa lõppude lõpuks midagi suurt selles vallas ette ei võtagi. ja nüüd see riigipõhine aruandlus, äh, mis puudutab nende aruannete avalikustamist, ma tean, et te olete läbi viinud mõjuhinnangu äh, olete plaaninud mõjuhinnangut, kes seda hakkab läbi viima, kas PricewaterhouseCoopers ja on teatud uurimine algatatud ka Saksamaal, kas eh, teil on teavet selle kohta, et milliste ettevõtetega on seal tegemist teatud maksualaste eelotsustega kas need on legaalsed äh, ja kui nad on legaalsed, siis ei tohiks ju olla ka takistust selle info levitamiseks. aitäh, aitäh volinikule ka selle selge äh, esitluse eest. Äh, kõigepealt, kui räägime riigiabi juhtnööride ülevaatamisest, kõik teenistused teevad koostööd teie kabinetiga ja te viite läbi ka erinevaid uurimusi, kas te võite meile anda äh, infot äh, oodatavate tulemuste kohta, kuidas oleks võimalik maksudumpingut äh, vältida, mida te teede selleks, et kahjustavat maksukonkurentsi Euroopa Liidus vältida, et see konkurents Euroopa ettevõtete vahel oleks õiglane kas te hakkate riigiabi menetlust äh, muutma selleks, et äh, tagada see, et äh, ettevõtted, ettevõtetel oleksid võrdsed mängutingimused, et nad, mängureeglid, et vältida rikkumisi tulevikus ja lõpetuseks läbipaistvus, mis puudutab lekitajate staatust, kuidas neid kaitsta muidugi on äh, info kättesaadavus äh, olulise keskse tähtsusega selleks, et äh, riigiabi teemal edasiminekuid teha. LuxLeaksi skandaal tegelikult põhineb ju infol, mis saad, saadi just lekitajatelt nagu Antoine Deltourilt, kes nüüd siis, keda nüüd ohustab vangla, vangistus selle eest kas äh, te leiate, et Euroopa Liit peaks tulevikus lekitajaid kaitsma? aitäh! Thank you uh...! aitäh! Karen James, palun! Thank you! In considering tax kui räägime maksualasest konkurentsist, me peaksime silmas pidama äh, Euroopa Liidu konkurentsipoliitika mõju tööstustele, mis peaksid olema konkurentsivõimelised kogu maailmas, mitte ainult äh, Euroopas. siiani oli Ühendkuningriik liidriks äh, farmaatsiatööstuses, kuid viimase kümne aasta jooksul on olnud väga raske tal püsida isegi top kümnes ja selline olukord äh, järgneb ka äh, ettevõtete vastastele sammudele Euroopa Liidus, erinevad äh, teaduskeskused ravimifirmade juures, nad äh, püüavad uurimis- ja arengutegevusi üldse vältida, sest nad teavad, et takistusi luuakse Euroopa Liidus liialt palju või siis nad viivad neid tegevusi läbi väljaspool Euroopa Liitu, kus regulatiivkeskkond on palju soodsam ja ka äh, Äh, rahaliselt äh, kättesaadavam. sellel kõigel on äh, ka ettevõtete maksustamisele mõju, nii et see kõik on omavahel seotud Euroopa Liit muidugi õigustab seda, mida tehakse ja te olete rääkinud riigiabi aspektist, mõningatel ettevõtetel on tõepoolest sellega tegemist ja räägite harmoneerimisest, kuid kas te võite kategooriliselt äh, lubada, et te annate meile juurdepääsu sellistele dokumentidele, mis äh, sellest asjasse puutuvad, sest tundub, et üks komitee langetab otsuseid, kuid meiega siin ei äh, peeta, et me peaksime kindlasti saama mõjuanalüüsile ja riskianalüüsile juurdepääsu. Kappel. aitäh, Barbara Kappel, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik. Ferreira Toirari raporti projektist selgub, et teie teenistused alates üheksakümne esimesest aastast on kuuskümmend viis, kuuskümmend viit riigiabi juhtumit kontrollinud, praegu kontrollitakse nelja juhtumit seoses Luksemburgi leketega ja te ütlesite, et teie teenused teenistused on, töötavad välja juhiseid äh, riigiabiga seoses äh, liikmesriikidele ja ettevõtetele. nõukogu ja parlament äh, seoses Ferberi raportiga luba, soovivad, et aastast kaks tuhat kuusteist hakkaks toimuma automaatne teabevahetus mitte ainult piiri üleste maksualaste eelotsuste kohta, vaid kõigi eelotsuste kohta ja et see mm, ta tehtaks tagasiulatuvalt kümne aasta ulatuses. kas te arvate, et äh, sellega seoses äh, tuleks teie teenistusel ka palju rohkemaid juhtumeid kontrollida? minu küsimus on, et kas teie teenistustel on üldse ressursid selleks, et kontrollida äh, nii suurt mahtu? ja teine küsimus, Ferreira Toireri raporti eelnõus tehakse ettepanek luua keskpikas perspektiivis kliiringu äh, asutus, äh, kes kontrolliks äh, maksualaseid eelotsuseid, see on kindlasti instrument, mis mõjutaks ka teie teenistusi ja võib-olla kui see loodaks, siis olekski see osa teie teenistustest. mida teie sellest arvate? ning kolmas küsimus, raporti projektist saan ma aru, et kõik liikmesriigid ei ole veel äh, täitnud e- andmete esitamise nõudeid, ka minu koduriik e- Austria e, raport on kahekümnenda juuli seisuga, teie ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, et nüüdseks kõik liikmesriigid teevad koostööd, kas see on nii? kõnelejad katkestatakse, härra Langen. suur tänu, ma tahaksin rääkida ühendusest riigipõhise aruandluse ja teie töö vahel, teie ja teie talituste töö vahel. kuidas aitab riigipõhine aruandlus teil välja selgitada, millised on ebaseadusliku riigiabi juhtumid, millistel tingimustel peab see aruandlus toimuma selleks, et teil oleks võimalik seda ka kasutada, kas see peab olema avalik või mitteavalik, milliseid kriteeriumeid te otsite ja teisest küljest, mismoodi tuleks seda süsteemi kasutada, kuidas see süsteem tuleks üldse luua, et Euroopa ettevõtted ei äh, satuks ebasoodsamasse olukorda kui nende äh, konkurendid, nii et äh, riigipõhisel aruandlusel on ikkagi mitu külge. aitäh ja nüüd Tiibor Saani viimane kõneleja. suur tänu. ma saan aru, et Euroopa Liit Liidu, Euroopa Parlamendi erinevates alakomisjonides räägitakse tihti tüüpilistest juhtumitest, kuid kõik juhtumid ei ole tüüpilised, on ka erijuhtumeid ja just nende jaoks oleks meil vaja mehhanisme selleks, et neid juhtumeid lahendada. toon ka ühe konkreetse näite oma riigi Ungari kohta. Ungari valitsus on äh, võtnud vastu otsuse äh, ehitada uus tuumajaam ja selle eest äh, makstakse maksumaksjate rahaga. praeguste hinnangute järgi on selle tulemuseks see, et elektri hind kasvab aga see määrab ära ju ka kõikide äripartnerite toodete-teenuste hinnad. nii et kokkuvõttes äh, investeeritakse maksumaksja raha süsteemi, mis tegelikult äh, tõstab äh, hindu, kõigepealt energia hinda. aga ometi on see õiguslikult lubatav, ehkki samas on see vastuolus Euroopa energiatootmise põhimõtetega kuidas me siis saame seda probleemi lahendada? kuidas me saame seda olukorda seirata ja leida lahendusi? aitäh! vaba mikrofoni all ka üks sõnasoov ja selle ühe sõnasoovi me võtame. suur tänu, ma tahaksin väga lühidalt küsida, kas teie meelest võiks riigipõhine aruandlus olla selline, et aruandlusdirektiivi lisa, lisanduks ka auditeerimiskohustus, millega, millega selgitatakse välja, kas ettevõte on saanud mingeid soodustusi erisoodustusrežiimi alusel ja kui ta on neid saanud, siis mis on nende väärtus, aitäh! Thank you! suur tänu teile ja nüüd saab sõna vastuseks proua volinik. aitäh kõigile sõnavõtjatele! aitäh nende küsimuste eest. ja aitäh ka selle debati intensiivsuse eest. ma alustan vastamist algusest. ma ei ole lootust kaotanud. ma ei ole lootust kaotanud, vaid usun kindlalt oma kolleegidesse ja ka teisse ja ka liikmesriikidesse. ma usun, et kõik meie ja teie teeme õiget asja. väga oluline on see, et me kõik Äh, juhinduksime kodanike arvamusest, et praegune olukord ei ole õiglane. Nad on näinud, et valitsused on vastu võtnud mitmeid meetmeid ja astunud äh, samme finantskriisi ajal, et eelarvet kontrollida. eelarveid on äh, kärbitud, palku on kärbitud, aga hinnad on tõusnud. ja ka maksud on tõusnud eeldatakse, et ettevõtted ei maksaks liiga palju ega liiga vähe, vaid et nad maksaksid õiglase osa. ja minu meelest on see oluline ma usun, et kodanikud ootavad meilt seda, et me annaksime endast parima ja tagaksime, et ükski ettevõte ei saaks mingisugust soodustust äh, või eelist, mida teine ettevõte samas olukorras ei saa. ma arvan, et äh, see lootus on ka põhjendatud, sest meie eesmärgid on ju samad. me töötame nende eesmärkide nimel nii kiiresti kui võimalik küsiti, mismoodi tagada ühtsed mängureeglid, kui tegelikult on meil nii palju erinevusi? esiteks olen ma seisukohal, et alusleping on iseenesestmõistetav. meil on riigiabi kontrolli mehhanism, meil on konkurentsiõiguse jõustamise mehhanismid ja äh, see kõik allub äh, demokraatlikele põhimõtetele, see ei ole mingisugune džungliseadus aluslepingus on väga selgelt öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. me peaksime andma oma parima, võttes arvesse neid piiranguid. aga isegi, kui meil oleks ühtsed maksumäärad, äh, jääksid erisused ju ikkagi kehtima ja neid erisusi arvestataks, kui ettevõte valiks oma peakorteri või registreerimisjärgse asukoha või oma tootmiskoha, sellepärast et erinevates kohtades on ju erineva kvalifikatsiooniga töötajad tuleb mõelda, kas ettevõte tahaks töötada ülikooli või teaduskeskuse lähedal ja nii edasi. seetõttu arvan ma, et ei ole mõtet püüda võimatut, ei ole mõtet tahta kõike neutraliseerida. konkurents on kasulik, lihtsalt see ei tohiks olla ebaõiglane aga isegi selle eesmärgi saavutamisel on veel palju teha räägiti kleeringukeskuse või uue asutuse moodustamisest. kõigepealt tuleks vaadata seda, mida me oleme juba saavutanud, sellepärast et tegevusjuhised ja OECD ehm, praegu on juba küllalt ehm, tõhusad ehm, Pepsi projekti puhul, nad aitavad luua ja ka suurendada arusaamist erinevatest menetlustest ja sellest, kuidas neid koos kasutada Euroopa Liit saab OECD raamistikus neid reegleid üldselt kasutada. asjaolu, et OECD on juba aastaid seda tööd teinud, tähendab ka seda, et on saavutatud päris suurt edu. toon ühe konkreetse näite. tegevusjuhiste alal on saavutatud edu ja seda mitteametlikult, kuid samas väga pädeval moel ja see on hea näide sellest, et mitteametlik lähenemisviis võib anda suuremat tulu kui äh, nii-öelda tavapärasem või traditsioonilisem lähenemine. sellepärast ma ütlengi, et me peaksime vaatama, mis meil juba on ja seda tõhusalt kasutama, enne kui me hakkame midagi uut leiutama, sest muidu riskime me sellega, et läheb palju aega, enne kui me eesmärgini jõuame. küsiti ka asjakohaste turgude kohta jällegi, kui ma vaatan konkurentsiõigust üldiselt, siis on üllatav see, et äh, ettevõte võib küll olla globaalne, aga turud on siseriiklikud. on mitmeid äh, sektoreid, milles tegutsevad ülisuured ettevõtted, äh, näiteks need, mis müüvad mobiiltelefonide liitumisi aga ometi peavad nad alluma ka siseriiklikele, ometi tegutsevad nad ennekõike siseriiklikul turul, ühel siseriiklikul turul ja sellepärast me tahamegi luua digitaalset, digitaalse turu õigusloomet, sest see suurendaks nende ettevõtete konkurentsivõimet ja võimaldaks vahetut konkureerimist. muidugi on see olukord paradoksaalne me oleme ühisturust rääkinud kümneid aastaid ja mõnedes valdkondades on ühisturg kümneid aastaid ka olemas, aga digitaalsektoris ei ole ju ühisturgu, ei ole ka energiasektoris, veel ei ole, aga me peaksime püüdlema sinnapoole, et see oleks. me oleme väga keskendunud ka sellele, et me ei tohiks hakata nihutama piire e, selle vahel, mida reguleerib ja mida maksustab liikmesriik ise ja selle vahel, mis on riigiabi kontrollimine. riigiabi kontrollimine, mis hõlmab ka maksumeetmete kontrollimist, allub väga selgetele reeglitele. väga selged kriteeriumid aitavad aru saada, kas tegemist on keelatud riigiabiga või me sekkume Ähm, siseriiklikku menetlusse. alusleping näeb ette, et äh, riigiabi ei tohi olla siseturuga kokkusobimatu ja selleks ongi ette nähtud teatud kriteeriumid, näiteks äh, selektiivsus, mille abil me seda hindame. Need kriteeriumid võimaldavad vaadata ka seda, äh, kas kasum viiakse teise riiki või teise asukohta, kas seda tehakse mingite hinnakokkulepete äh, Äh, või muude meetmete abil. selline kontroll on võimalik riigiabi kontrollimehhanismi abil, mis tähendab seda, et me ei sekku siseriikliku konkurentsipädevusse. ettevõtlus, äh, ettevõtluse maksustamine on riikide endi pädevuses. see on ilmselt osaliselt vastus äh, ka proua Toolsele, kes küsis ühtsete mängureeglite kohta. meil on ühtsed mängureeglid, kuigi meil on suured ettevõtted, mis võivad tegutseda neljas, kümnes, viieteistkümnes või ka rohkemas liikmesriigis, millel kõigil on oma eh, riiklik turg. oma mandaadi ajal on mul kolm põhiülesannet, eh, riigiabi kontrollimine, ühinemiste kontrollimine ja trusside vastane tegevus. kui me kontrollime ettevõtete ühinemisi, siis me ei sekku ettevõtlusotsustesse meie jaoks tekivad probleemid siis, kui selline otsus hakkab konkurentsi moonutama või teeb konkurentsile üldse lõpu. konkurentsi mõte on anda tarbijatele võimalus saada heade hindadega tooteid, teenuseid ja ühtlasi ka innovatsiooni nende toodete ja teenuste alal, kuid mitte ükski ettevõte ei saa ähm, ei saa ühinemiste tähe all kasutada ära erinevaid maksusoodustusi, milleks tal tegelikult õigust ei ole see oleks kõlvatu konkurents. härra Märgeli küsimusele kolmandate riikide kohta. ütleksin, et tegemist on väga keerulise küsimusega. mingis mõttes on kolmandad riigid ju meie käeulatusest väljas, aga kui mõelda automaatsele teabevahetusele äh, isikute sissetuleku kohta, siis on meil ette näidata ka edusamme just nimelt äh, koostöö kolmandate riikidega on võimaldanud teatud määral sellist teabevahetust ja minu jaoks on see positiivne. mõjuhinnang äh, viiakse läbi pärast avatud äh, ja läbipaistvat pakkumist, mis oli siis PricewaterhouseCoopersi pakkumine ja kui te küsite, mida me uurime liikmesriikides, siis igalt liikmesriigilt on palutud meile esitada kümme kuni kaksteist äh, konkreetset maksualast eelotsust, et me saaksime läbi viia detailsema analüüsi selle kohta, kuidas äh, liikmesriigid eelotsuseid kasutavad. me ei avalda ettevõtete nimesid sest algusest peale on selle väga laiapõhise analüüsi puhul võetud eelduseks, et need ettevõtted ei ole mingeid rikkumisi toime pannud ja me ei taha luua olukorda, kus ühtegi ettevõtet hakatakse ikkagi süüdistama mingis rikkumises, kuigi rikkumist ei ole. läbipaistvuse ja riigipõhise aruandluse kohta esitati mitmeid küsimusi. mul ei ole kindlat seisukohta või nägemust selles, kuidas riigipõhist aruandlust tuleks konkreetselt võimaldada, aga minu jaoks on oluline see, et ähm, ähm tõhus või kehtiv maksumäär oleks läbipaistev. siis, kui ähm, tegelik maksumäär kukub nulli protsendini, siis tekib küsimus, kuidas see on üldse võimalik. kas sellega illustreeritakse äh, Ehm, kas see näitab mingeid selliseid sooduseid, soodustusi, mis tegelikult on äh, maksualane abi? ma ei tea äh, täpselt põllumajandussektori kohta, ma ei ole positsioonis, kus ma saaksin anda väga kindlaid vastuseid, aga üks huvitavaid äh, elemente, mis diskussioonides ikka kerkib ühtsete patendi, ühtsete patentide küsimuses äh, patendi erikorras tuleb arvestada ka liikmesriikide erisusi ja see on mõistlik, sellepärast et teadusuuringud toimuvad ühes konkreetses liikmesriigis ja sellisel juhul oleks vaja tunnustada ka neid investeeringuid, mida teadusuuringute jaoks tehakse aga eh, patendi erikord tähendab seda, et eh, patenti nõutakse ühes konkreetses riigis, kuid teadusuuringud võisid toimuda mõnes teises riigis ja eh, patendi nõudmine teatud riigis toimub siis sellepärast, et see on rahaliselt kasulik. ma arvan, et patendi erikord on selline küsimus, mis neid probleeme, millest me räägime, hästi illustreerib, ma arvan, et seesama võib kehtida ka põllumajandussektori puhul. juhiste andmise kohta ma ei arva, et minu peadirektoraat või mina saame kontrollida kõiki juhtumeid, selleks ei ole ressursse ja ei peagi olema, aga meil peab olema ligipääs ähm, nende juhtumite uurimisele, mille puhul meil tekib mingisugune kahtlus liikmesriigid on need, kes võtavad vastu otsused, liikmesriigid ise loovad äh, maksusüsteemid ja need maksusüsteemid peavad olema vastavuses äh, riigiabi regulatsiooniga. ma arvan seetõttu, et oluline on minna selle küsimuse algusse, ähm, selle juurde, mis seda küsimust üldse põhjustab. meil ei ole vaja mitte kõiki juhtumeid äh, kontrollida, vaid vaadata, millest need juhtumid üldse tulenevad ja siis saame anda juhtnööre ma teen selget vahet juhtimise äh, ja juhtnööride vahel. meil, äh, meil võib minna väga kaua aega, enne kui me saame paika õiguslikult siduvad äh, juhised ja kuni meil neid ei ole, siis tahaksime me anda lihtsalt juhtnööre. Neid saame me anda ka lähitulevikus, nende abil me selgitaksime liikmesriigile, mis on parim praktika, kuidas käituda, kuidas vältida mingite probleemide tekkimist ja seda saame teha ka nende veel avatud juhtumite valguses, mida me praegu vaatame. Ungari küsimuse kohta ütleksin, et me uurime ikkagi riigiabi, me ei uuri mitte maksumeetmeid, vaid me uurime riigiabi, me uurime, kas tegemist on ebaseadusliku riigiabiga ja seetõttu me esitame Ungarile kindlasti ka konkreetseid küsimusi, kuidas nad äh, oma projekti rahastavad ja kas tegemist on riigiabiga. me võtame arvesse täpselt neid samu argumente, mis äh, küsimuse esitaja esitas. me arvame, et äh, riigipõhine aruandlus võib meid viia olukorda, kus me saame saavutada edu palju kiiremini. praegune juhtumite analüüs näitab seda, et tõepoolest viiakse tihti kasum ühest riigist teise ja riigipõhine aruandlus aitaks luua suuremat läbipaistvust. ma loodan, et te aitate meid meie töös ja et te aitate välja selgitada tasakaalustatud lähenemisviisi. tasakaal peab alati olema. üks asju, millest võiksime eeskuju võtta, on ka USA süsteem. paljudes valdkondades on neil rohkem läbipaistvust Äh, me võime rääkida ka ähm, rikkumisest äh, teatajatest. USA-s, äh, kelle, kes annavad rohkem informatsiooni ja seetõttu on läbipaistvus suurem, meie peaksime püüdlema selle poole, et meil oleks selline tasakaal, et need ettevõtted, mis käituvad ausalt, võiksid olla kindlad, et ei ole mingeid teisi ettevõtteid, kes valitakse välja, kellele antakse erilisi eeliseid ja selleni võime me jõuda siis, kui me töötame koos. suur tänu, proua volinik. Teie vastused olid äärmiselt kasulikud, ka meie mõttevahetus oli väga kasulik ja põhjalik ja nüüd anname sõna härra Lamassuurile, kes ähm, esitab mõned teadaanded ja teeb kokkuvõtte. aitäh tahaksin samuti tänada proua voliniku selle eest, et nii täpselt vastasite kõigile küsimustele. ja Te rääkisite mitte ainult nendest juhtumitest, mille osas praegu uurimine käib, vaid te soovite liikuda veelgi kaugemale, kui räägime riigiabist, rikkumistest selles vallas Euroopa Liidus, te olete et te otsustasite, olete otsustanud jätkata ka poliitilise surve avaldamisega selleks, et liikmesriigid lõpetaksid äh, ebaausate praktikate kasutamise ja lõpuks oleks võimalik jõuda ka äh, sellise maksustatava kasu, kasumi äh, ühtse definitsioonini. sooviksin öelda sedagi, et peame olema tähelepanelikud nii teie kui meie selles suhtes, et järelmeetmeid äh, jälgitakse ka sellistel juhtudel, kui skandaalset seadusandlust äh, muudetakse ja näiteks patendi erikorra puhul äh, ühe, mõnes riigis äh, asendati see niinimetatud innovation box idega või innovatsiooni erikordadega, kuid tegelikult sisuliselt midagi ei muutunud ja seetõttu käitumisjuhendi töörühm juba viisteist aastat äh, tagasi äh, saavutas selle, et neid praktikaid riikides muudeti, kuid mõne aasta pärast nad eri, uute nimede all ilmusid uuesti välja tahaksin tänada kõiki neid, kes lõpuni siia jäid, samuti tänab esimees Tõlke. tahaksin tänada ECONi komisjoni selle eest, et meiega koos organiseerisite täna hommikuse koosoleku. see ei valmistanud meile sugugi pettumust, oli õnnestunud koosolek, aitäh teile!